Barroso, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße. Lugupeetud kolleegid, tere tulemast teile kultuurikomisjoni istungile ning muidugi meil on juba, oleme juba Ample komisjoniga hommikut alustanud, loodetavasti töökalt ka jätkame. kõigepealt lubage mul soovida teile head alanud aastat. aga oleme sel aastal juba nii palju tööd teinud, et tundub, et aasta algus on kaugel juba, aga sellegipoolest on veel võimalik soovida head alanud aastat teile kõigile ja töökat aastat. ma olen kindel, et saame tööga jätkata täpselt niisama konstruktiivselt ja tõhusalt nagu oleme seda teinud tänaseni. minu küsimus teile, kas teil on kommentaare või täiendusi päevakorrale? kui ei ole, siis saame päevakorra vastu heaks kiita praegusel kujul jätkame neljanda päevakorrapunktiga, nimelt koosolekute protokollide kinnitamine. koosolekud toimusid üheksandal novembril, kahekümne teisel, kahekümne kolmandal novembril ja neljandal detsembril Need on äh, teile olnud kättesaadavad esialgsel kujul, kas saame protokollid kinnitada? tundub, et saame, kui vastuväiteid koosoleku jooksul ei esitata. tuletaksin teile meelde, et mis muudut-, puudutab tõlget, täna on Prantsuse, Itaalia, Kreeka, Tšehhi, Eesti, Ungari, Poola ja Rumeenia keel ning tuletaksin meelde, nagu ikka, et äh, istungit äh, edastatakse ka interneti vahendusel ning äh, neljanda detsembri koordinaatorite otsust puudutab samuti. otsused saadeti neljandal detsembril teile meili teel loeme need nüüd heaks kiidetuks, kuna kaheksas detsember oli vastuväidete esitamise tähtaeg ja vastuväited ei esitatud, nüüd jõuamegi hääletuse juurde. vaatame siis. Das ist der Tagesordnungspunkt sechs. päevakorrapunkt number kuus. ettepanek meil on seega ettepanek võtta vastu nõukogu soovitus kvaliteetse ja tõhusa õpipoisiõppe Euroopa raamistiku kohta. see puudutab meie suulist ettepanekut, mis on seotud selle konkreetse soovitusega. tööhõivekomisjon on otsustanud, et muudatusettepanekud meie komisjonilt on teretulnud. seega kiirendatud menetlus on valitud ainult inglise keeles, nagu ka hääletusnimekiri kuna komisjon soovis, et äh, muudatusettepanekud nendeni jõuaksid äh, veebruari lõpuks otsustamiseks ning märtsi täiskogul samuti meie poolt heaks kiidetuna, seega meie seisukoht oleks tööhõivekomisjoni jaoks ette valmistatud õigeaegselt. sekretäriaadile esitati viiskümmend muudatusettepanekut, äh, nende põhjal koostati viis kompromissettepanekut kui ma vaatan hääletusnimekirja, siis äh, esi, esinaisena tahan öelda, et olen ka selle dokumendi raportöör ning äh, mõnes punktis äh, näete kindlasti hääletusnimekirjas miinust, see ei tähenda, et ma leiaksin, et muudatusettepanekud ei ole head, sageli on nii. Nende muudatusettepanekute puhul, et mõnes küsimuses on pädev ainult tööhõivekomisjon igas punktis oleme arutanud neid küsimusi tööhõive komisjoniga, oleme vaadanud, kus meie pädevused kattuvad. ning esinaisena leidsin, et äh, peame siiski sisuliselt jääma nende küsimuste juurde, mis meie pädevusse puuduta-, puutuvad ning äh, ei tohi unustada, kui, kus on tööhõive komisjoni pädevus, seega mitmes kohas te näete miinusmärki, aga ma selgitasin teile just miks. jätkamegi hääletusega, alustan üheksandast muudatusettepanekust, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud jätkame muudatusettepanek üksteist, ähm, suuline muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek neliteist, suuline muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. kontrollime. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud seitse poolt, äh, kuusteist vastu, tagasi lükatud, äh, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks äh, koos suulise muudatusettepanekuga kolm, kes on poolt, kes on vastu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 ma arvan, et seda me peame kontrollima. kolmkümmend üks, hääletus alanud. hääletus lõppenud. kolmteist poolt, kümme vastuhäält, üks erapooletu, vastu võetud hääletus ei ma,, masin ei toiminud, ma hääletan pärast teise masina taga, aga po, olen poolt, nii et palun lugege minu hääl ka. neliteist poolt ja kümme vastuhäält seega siis. muudatusettepanek kolmkümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vabandust, ütleb äh, juhataja, kolmkümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kuus on tagasi võetud, kolmkümmend seitse koos äh, suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend, nelikümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd jõuame lõpphääletuseni, elektrooniline, elektrooniliselt hääletus alanud. hääletus lõppenud. vastu võetud kakskümmend viis poolthäält, üks erapooletu. palju äh, õnne, suur tänu ja edastame siis äh, tööhõivekomisjonile need muudatusettepanekud. aitäh! ja jätkame päevakorrapunktiga seitse. Ehm, arvamuse projekti vastuvõtmine, mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist Euroopa Liidu üldeelarve Euroopa Komisjon. ja pärast seda ma arvan, et me saame seda koos teha ka ühe arvamuse vastuvõtmine, mis puudutab ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist ja Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskust. härra Zdrojevski on olnud meie raportöör. kas te tahate sõna? kui ei taha, siis saame kohe hakata hääletama ja hääletame, äh, alustame muudatusettepaneku kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja jätkame kompromissiga kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, ei, vabandust, ütleb kõneleja, esimene, äh, kakskümmend üks, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ei, muudatusettepanek panek kakskümmend üks, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja kolmas osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud. ja nüüd äh, lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. Geschlossen. hääletamine lõppenud. kakskümmend neli poolthäält, kolm erapooletut, ühehäälselt vastu võetud. palju õnne raportöörile. ja jätkame järgmise päevakorrapunktiga. järgmine hääletus, see on siis äh, see Euroopa Liidu asutuste tõlgekestuse eelarve täitmine, muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd ka siin lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus alanud. hääletamine lõppenud kakskümmend seitse poolthäält, äh, erapooletuid ega vastuhääli ei ole, ühehäälselt vastu võetud, palju õnne arvamuse koostajale. ja suur tänu ka variraportööridele mõlemal juht-, juhul. ja jätkame nüüd päevakorrapunktiga üheksa, tegemist on arvamuse vastuvõtmisega, mis puudutab relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõudeid. ja siin me oleme kaasatud komisjon Äh, artikli viiskümmend neli kohaselt ja juhtivkomisjon on ju õiguskomisjon. ja meie raportöör oli härra Tšuntis, kas te soovite sõna, härra Tšuntis? kui ei soovi, saame kohe hakata hääletama. muudatusettepanek üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga tahaksin seda kontrollida. hääletamine lõppenud. neliteist poolthäält, viis vastu, üheksa vastuhäält, neli poolt no,, erapooletut vastu võetud siiski. Äh, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksa. saame seda kontrollida, kontrollime muudatusettepanekut üheksa, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. kaheksateist poolthäält, üheksa vastuhäält, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa. poolt, vastu, erapooletud teeme, hääletame veel korra poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. jätkame kompromissiga kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja jätkame muudatusettepanekuga kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime, muudatusettepanek kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletamine lõppenud. viisteist poolthäält, üheksa vastuhäält vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõpphääletus äh,, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud kakskümmend neli poolthäält, kolm vastuhäält, erapooletuid ei ole, suure häälteenamusega vastu võetud. palju õnne arvamuse koostajale ja suur tänu kõigile variraportööridele ja nagu tavaliselt sekretäriaadile samuti, mis äh, samuti osales väga palju. ja nüüd jätkame päevakorrapunktiga kümme ja siin on tegemist äh, ühe arvamuse mm, käsitlemisega, mis puudutab äh, majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta majanduskasvu analüüsi, tööhõive ja sotsiaalaspekte. raportööriks ja arvamuse koostajaks on Julie Wood. koordinaatoritena otsustasime, et äh, et saadame juhtivale komisjonile, äh, tööhõivekomisjonile arvamuse vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend kolm ja otsustasime kasutada kiirendatud menetlust, äh, kuna see raport äh, on oluline ülemkogu keva, kevadise ülemkogu jaoks ja märtsis toimub siis hääletus, nii et nii raport kui ka muudatusettepanekud on kättesaadavad ainult inglise keeles ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kuues jaanuar kell kümme hommikul ja muudatusettepanekud kiirmenetluse puhul ähm, tuleb esitada ainult inglise keeles ja nüüd annaks meelendi sõna arvamuse koostajale. palun, Julie, sul on sõna uh,. Thank you very much. suur tänu kõigepealt eh, selleaastane eh, kasvuaruanne mm, eh, toimub hoopis teises poliitilises keskkonnas, on olemas Euroopa mm, sotsiaalõiguste sammas ning oli ka komisjoni teatis, mis räägib sellest, et on vaja tugevdada Euroopa identiteedi, kultuuri ja hariduse kaudu ja mind paluti teha see arvamus sellepärast, et ma tegin sellise arvamuse ka möödunud aastal, see on lihtsalt järjepidevuse huvides. iga-aastane majanduskasvu mm, aruanne kaks tuhat seitseteist on näidanud, et eh, vähenenud on eh, tööpuudus, vähenenud on eh, enneaegselt koolist lahkujate arv see on tegelikult väga hea uudis, kuid tegelikult olukord on palju keerulisem sellepärast, et need edusammud, mida on teinud, eh, ei puuduta mm, võrdselt inimesi erinevatest sotsiaalsetest gruppidest. Eh, noored inimesed ja eriti eh, mittestabiilsetest keskkondadest pärit noored inimesed on ikkagi hoohu all. seal on väga oluline mm, just nimelt haridus nende tuleviku toimesaamise valguses on oluline ka, et nad omandaksid põhioskused. nii et kui me tahame eh, tõepoolest, et eh, tööhõive oleks õiglane, eh, võrdne ja kui me tahame kaotada ära ebavõrdsuse, siis teine asi veel, mis puudutab tööhõivet, on nimelt loodavate töökohtade kvaliteet on väga oluline, et töökohad, töökeskkond oleks väärikas, et kaoksid ära tasustamata mm, õpipoisi e, töö ning et kaoksid ära töökohad, mis on väga ebakindlad. mina tahaksin e, kinnitada meie mm, e, endiseid soovitusi, mis puudutab eh, mõõtmist, mis puudutab lastegarantiid. nagu paljud teist teavad, eh, see maht, millest saab eh, esitada seda arvamust, on väga piiratud, sellepärast ma ei saa kõiki öelda, rääkida pikemalt, mida ma tahan, aga olulised on olulised on eh, oskused selles valguses ja nii edasi. kui teil on mingisuguseid muudatusettepanekuid, siis ma oleksin väga tänulik sellest, kui te seda saab, kui te saaksite minu arvamust täiendada. aitäh, Julie. ma nüüd annaks äh, meeldi sõna variraportööridele kaheks minutiks ja kõigepealt saab sõna proua Šoidrova. Like to... suur tänu ma tahan tänada raportööri Julie Woodi selle arvamuse eest. ma olen nõus tema soovitustega, mis puudutab haridust. haridus on e, tõepoolest e, põhiline e, vahend, mis meid viib tööhõive juurde. oluline on oskused, need peab omandama haridussüsteemis aga nüüd räägiks valasest kooli, koolist lahkumisest. mina ei ole nii optimistlik eh, selle suhtes, sest on liikmesriike, kus näiteks ütleme ka Hispaania, kus me ei saavuta seda noorsoo eesmärki kümne protsendi määraga. on vaja, et edendatakse horisontaalseid oskusi Ehm, et arendatakse et arendatakse oskusi, mis aitavad inimeste ettevõtlikkust tõsta. oluline on kasutada ka eh, ehm, noorsoogarantiid, sellepärast et selles on praegusel hetkel eh, veel eh, palju asju, millest saab mööda hiilida on vaja kasutada, on vaja edendada praeguseid meie käsutuses olevaid vahendeid hariduses ning hõlmata ka sotsiaalseid programme. sellepärast tulin ma välja ühe muudatusettepanekuga ning ma loodan, et see ka arvesse võetakse, aitäh. aitäh, härra Džambatski, palun, kas te soovite sõna, te olete variraportöör? okei okay. Uh,, then Frau Jimenez-Baba proua Jimenez, palun. Bueno, primero de todo tengo que darle las gracias a, a Juli por todo este trabajo y.... kõigepealt ma tahaksin tänada eh, Julit kõige selle töö eest, mis ta teinud on. sest eh, tõepoolest on väga oluline, et Euroopa poolaasta raames kasutatakse ka, hõlmatakse ka eh, Euroopas sotsiaalõiguste sammas. just niimoodi tuleb probleeme lahendada ning ma arvan, et siin on meil üks suurepärane vahend, selleks on haridus. me peame hõlmama haridusse need eh, eh, muudatused, mis meie eh, haridus, mis meie maailmas on toimunud, globaliseerimine, tehnoloogiline haring. ja niimoodi me saame muuta hariduse tõhusamaks. meil on vaja kvaliteetset haridust mis kasutab erinevaid instrumente noorte inimeste heaks, et noored inimesed saaksid eh, toime tulla väga kiiresti muutuval tööturul. Eh, oluline on eh, võrdõiguslikkus, on vaja koolitust, on Eh, vaja eh, niisugust tööturgu, mis oleks eh, kaasav. aitäh, proua Jimenez Barbarale. härra Tšuntis, palun, kaks minutit. suur tänu. mina tahaksin tänada ka raportööri ning öelda, et ma tõepoolest mõistan teda väga. teema on keeruline, võib-olla et isegi võimatu, sest eh, nende aastate jooksul, mil on toimunud eh, Euroopa poolaasta, on see olnud kõige antidemokraatlikum Euroopa mehhanism. ja Euroopa poolaasta on näidanud et see ei ole niisuguse jõuga mm, meede, mis aitaks Euroopat muuta. ja ma kahtlemata toetan eh, raportööri tema eh, ettevõtmises, kuid kui võimalik, siis eh, oleks vaja probleeme paremini lahti rääkida just nimelt selle teemaga seoses ja mis puudutab ka sotsiaalsammast siis tuleb rääkida rahastamisest. ma tõepoolest õnnitlen Julie't. ta on teinud ära tohutu suure töö ja me loodame, et võib-olla on tema töö ka edukas. ütleksin nii, Euroopa poolaasta eh, on muutunud on tehtud eh, ettepa-, on tehtud püüdlusi muuta seda Euroopa semestrit ja vaatame, kas nüüd midagi muutub. kas me saame kuidagi muuta neid antidemokraatlikuid poliitikaid, sest tegemist on eh, fiskaalsete eh, mahhinatsioonidega, mis puudutab aga noori inimesi, nende haridust, siis me näeme, eh, et, et hariduse rahastamine on drastiliselt vähenenud vähemalt pooltes liikmesriikides haridusele kulu, tehtavad kulutused on tohutult vähenenud ja kuidas me siis räägime kvaliteetsest haridusest? mina tegin muudatusettepanekuid, mina eh, toetan siin, mida mina, mis minu arvates on õige. suur tänu. aitäh, Helga Trüüpel, palun. Um, thank you to um... ka mina ütleksin oma poolt aitäh Julie Woodile mina toetan tema lähenemist, kuid ma arvan, et on oluline mõista, et, et Euroopa poolaasta sees me oleme näinud, et kõrghariduse, kõrgharidus kasvab, tööpuudus väheneb, kuid inimes-, see puudutab just nimelt inimesi, kes on, kellel juba niigi hästi läheb, nemad võidavad sellest aga eh, sellest ei võida noored inimesed, eh, kes on eh, tulnud vähem kindlustatud taga, mm, vähem kindlustatud keskkonnast ja me peame neid negatiivseid efekte kuidagimoodi vähendama, me peame vaatama, kas poliitiliselt me oleme võimeline neid negatiivseid tagajärgi vähendama, aga tegelikult see, mis me oleme teinud, ei ole piisav me ei ole Euroopa semestri, eh, Euroopa poolaasta vastu, me peame seda selgelt välja ütlema, me näeme, et siin on teatud eh, head eh, küljed, aga me peame ka väga selgelt ütlema, et need sotsiaalsed küljed ei ole piisavad, on vaja teha rohkem me peame ütlema kahtlemata, et on olemas edasiminekut, on olemas progress, kuid väga häid järeldusi me sellest teha siiski ei saa. ning sellepärast ma arvan, et eh, see meie raportööri eh, lähenemine on väga õige, on väga realistlik, aga me peame tegema rohkem just nimelt eh, sotsiaalses valdkonnas. rohelised on alati öelnud, et me peame investeerima rohkem, eriti haridusse ja sellepärast on vaja rohkem raha kõikidele nendele seotud programmidele, Erasmus plussile ja nii edasi. aga loodame, et me aitame eh, sellele ka oma tööga kaasa. niisugune on minu lähenemine, aitäh. aitäh. proua Adinolfit ei ole kohal, proua Pilde, palun kas te soovite sõna? palun vabandust, äh, ütleb kõneleja. selles raportis on juttu eurooplaste kvalifikatsioonist, aga kahe kümnendates, kolmekümnendates ole, aastates olevad inimesed on kõige paremate diplomitega, aga ei ole piisavalt palju paindlikke töökohti. näiteks äh, kui te vaatate, milline on olukord Itaalias, kolmkümmend protsenti on noorte tööpuudus, kas see tõesti on mingi edu? ja investeering, te kutsute üles tegema investeeringuid haridusse, aga kasinuspoliitika on liikmesriike äh, äh, sundinud eelarveid vähendama. kahe tuhande kuueteistkümnenda, kuuendast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani vähendati haridusse investeerimist kahekümne äh, protsendi võrra Itaalias ja ja see on võrreldav nüüd Ladina-Ameerika tasemega Lõuna-Euroopa ja Prantsusmaa on langenud rahvusvahelistes võrdl-, võrdlustes ja tõenäoliselt on kümneid aastaid vaja selleks, et seda mahajäämust taha, tasa teha. Te kutsute üles äh, pöörama rohkem tähelepanu äh, haavatavatele äh, gruppidele, see tähendab sisserändajatele, aga mõelge, kui palju survet nad tekitavad avalikule, avaliku sektori eelarvetele, haridussektori eelarvetele, selle kohta te mingeid ettepanekuid ei tee? aitäh, mul on veel kolm sõnasoovijat. Um, I don't take issue with the rapporteur's wish to see economic mul ei ole midagi selle vastu, et raportöör soovib näha, et majanduskasv käib käsikäes suuremate, paremate sotsiaalsete õigustega, ma olen ka nõus sellega, et tuleks lõpetada nulltunnilepingud, eriti just Ühendkuningriigis. hoiataksin lihtsalt Äh, kehvade tulemuste eest, kui me tööandjad äh, liigse halduskoormusega üle koormame. kehv töökoht on enamikule inimestele siiski parem kui mitte üks, äh, kui töökoha puudumine ja see puudutab ka mitmeid teisi riike peale Ühendkuningriigi. töötus on endiselt liiga kõrge, eriti just lõunapoolsetes liikmesriikides ning eriti just noorte seas. kindlasti ei tohiks me äh, kehtestada võimalikult madalaid standardeid tööhõives, aga kindlasti ei tohiks tööandjaid üle koormata liigsete kuludega selle ja, ja peletada selliseid tööandjaid, kes tegelikult sooviksid rohkem töötajaid palgata. aitäh, proua Libatška, palun. aitäh, proua juhataja Äh, palju õnne raportöörile, proua Woodile. tegemist on tõesti väga eesrindliku äh, arvamusega ja toetan täiesti ka Euroopa poolaastat. see, et äh, seda võetakse arvesse Euroopa poolaasta raames, tähendab seda, et on olemas poliitiline toetus, tuleb rõhutada ka seda, et et üldiselt on probleemiks rahastamine liikmes, liikmes riigid on kokku leppinud äh, näiteks kaitseküsimustes ja selles, et sel, nendeks kulutatakse rohkem raha, aga meil on vaja tsivil-, tsivilisatsioonipakti, mitte kaitsepakti, meil on vaja kõrgemaid äh, kulutusi haridusele ja koolitusele. Julie rõhutab siin äh, haridust ja hariduse rolli tööturul ja see on väga õige, et ta seda te-, seda teeb, aga see et me vaatame haridust üksnes tööturu kontekstis, ei ole õige. oluline ei ole mitte ainult töötaja, vaid ka tema elukvaliteet, see, et ta peab olema võimeline tarbima kultuuri, hoolitsema oma tervise eest ja nii edasi. nii et me ei tohi piirduda ainult tööturu käsitlemisega ja mobiilsus. eelkõige, kui tegemist on äh, Äh, haavatavate isikutega, selles osas on vaja veel väga palju ära teha. aitäh ja sõna Silvia Kostal. Eh, aitäh. üks äh, kommentaar, see puudutab konkreetselt Itaaliat, tahtsin proua Pildile meenutada, et Itaalia on investeerinud üsna palju vasa-, läbi vasakpoolse valitsuse nii haridusse kui ülikoolidesse töökohtade seadusandlus näiteks käib sinna alla ning äh, kui siin on täheldada langust, siis äh, just eelmise parempoolse valitsuse ajal. tahaksin tänada ka Julie Wardi selle eest, et ta selle teema on ette võtnud, tegemist on väga oluline, see on väga oluline, kuna Euroopa poolaastale varasemalt tõepoolest nendele küsimustele ei ole seal äh, piisavalt palju tähelepanu pööratud, aga Göteborgis äh, me nägime, mida riigipead valitsusjuhid otsustasid äh, nõukogu järeldustest, samuti detsembrist. kestlik majanduskasv ilma hariduse edendamiseta ei ole võimalik. ja meie seda siin kultuurikomisjonis ka teame, äh, seega on väga oluline, et meie märkused ka jõuaksid tööhõivekomisjonile mõned kommentaarid ka selle kohta, mida Julie on äh, teinud, peaksime paindlikkusklauslit kasutama selleks, et liikmesriikidel oleks võimalik rohkem kultuuri, haridusse ja koolitusse investeerida. ma arvan, et see, see on poliitiline küsimus ja me peaksime sellised investeeringud stabiilsuse kasvu paktist üldse välja jätma. see oli minu arvamus ning äh, mis puudutab soovitusi nõukogule, Need on seotud investeeringutega haridusse, Euroopa haridusala loomisega selleks, et suuremat liikuvust ja paremat, paremaid ja võrdsemaid võimalusi tagada. aitäh ja annaks nüüd äh, uuesti sõna Julile arvamuse koostajana. kas sa soovid veel sõna uh,? Well, aitäh kõigile nende kommentaaride eest, nendest on kindlasti väga palju kasu. olen nõus äh, mitmete kolleegidega. Mikaela, väga hea, et ettevõtluse küsimuse tõstatasid, aga me peame rääkima ka sotsiaalset, e-, sotsiaalsest ettevõtlusest, mitte ettevõtlusest niisama, see on väga oluline, kui me soovime anda inimestele parema kontakti kogukonnaga, et neil oleks võimalus teha neid muudatusi, mida nad soovivad näha. väga oluline on see, et Erasmus äh, oleks seotud sellega, mis toimub Erasmus plussi raames, uued vahendid, uute oskuste arendamiseks, innovatsioon, muutuvad tingimused tööturul kõik need uued töökohad, samuti me ju ei tea isegi, millised töökohad tulevikus inimestele saadaval on, me peame tagama, et inimestel oleks piisavalt erinevaid ülekantavaid oskusi, et nad saaksid ka tööturul tegutseda paindlikumalt aitäh, et meenutasite meile Euroopa hariduse ala see on väga oluline ja aitäh ka Helgale, kes väga selgelt rääkis meie poliitilisest reaalsusest. ma arvan, et just meie peaksimegi näitama, et edusamme tehakse ja neid tehakse väga keerulistes oludes mulle tekitab väga suurt muret tervishoid, heaolu, võrdsed võimalused, Äh, just puuetega noorte puhul näiteks. ning ma arvan, et me peame rakendama suuremal määral juba olemasolevaid instrumente, on väga oluline, et liikmesriigid äh, ei takerduks selles, nad äh, näeksid ja kasutaksid ära neid võimalusi, mida me pakume, aga Euroopa Liidu puhul on hea ju ka parimate tavade jagamine kuidas me teeme koostööd, toetame üksteist. ning ma arvan, et see ongi siin komisjonis äh, positiivne, me töötame väga hästi, teeme head koostööd, jagame ka oma teadmisi üksteisega. seega ootan äh, huviga teie muudatusettepanekuid ning loodetavasti jätkame head koostööd. ja, aitäh muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümne kuues jaanuar kell kümme hommikul ja nagu öeldud, in-, muudatusettepanekuid saab esitada ainult inglise keeles, nii et äh, soovin teile edu edasises töös, aga ma arvan, et me jõuame, ja ma arvan, et me jõuame hea tulemuseni ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, äh, päevakorrapunkt üksteist, Bulgaaria eesistumise prioriteetide tutvustamine ja kui mul õiget infot antud, siis meie külalised on juba kohal ja ma paluks, et te juhataks nad sisse liebe lugupeetud kolleegid. mul on suur rõõm siin tervitada nüüd Bulgaaria eesistumise esindajaid ja Bulgaaria eesistujad siis esindavad tervelt kolm ministrit, kaks ministrit ja üks äh, proua minister kes äh, siis vastutavad nende valdkondade eest, äh, millega meie tegeleme, nii et meil on siin külas härra Krasimir Valtšev, kes äh, tegeleb siis Bulga-, juhatab me-, räägib meile Bulgaaria eesistumise prioriteetidest hariduse valdas, härra Krasen Kralev räägib meile noortest ja spordist ja proua Ameeli, Amelia Kirševa räägib meile siis kultuurist tere tulemast teile kõigile. Bulgaaria võttis eesistumise üle üsna keerukal ajal Euroopa Liidu jaoks. nii et äh, meil on äh, nii Euroopa Liidu siseselt väljakutseid, äh, kõige suurem neist on kindlasti Brexit, aga ka rahvusvaheliselt on meil palju väljakutseid. me kõik peame ilmselt mõtlema sellele, et kuidas Euroopa Liit äh, saab äh, edasi areneda ja on ka terve rida olulisi teemasid, millega tuleb tegeleda. meie valdkonnas mõtlen näiteks audiovisuaalsete meediateenuste direktiivile ja loodetavasti Bulgaaria eesistumise ajal õnnestub äh, see lõpule viia. me valmistame ette arutelusid mitmeaastase, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle ja loomulikult on käimas arutelu, mis puudutab meie programme, mille eest me vastutame. meil on olulisi algatusraporteid äh, algatatud, mm, mis puudutavad siis hariduse tulevikku Euroopa Liidus. nii et on terve rida olulisi ülesandeid, mille, mis meid ees ootavad ja mul on seetõttu väga hea meel, et Bulgaaria eesistuja on oma prioriteetides äh, öelnud, et äh, just noorte ja hariduse valdkond on Bulgaaria eesistumise ajal üks väga olulistest prioriteetidest ja ma arvan, et see on tõesti väga hea idee. ja kindlasti meie komisjon toetab seda tugevalt. nii et ma annaks teile kõigile sõna kümneks minutiks ja teeks ettepaneku, et pärast äh, iga sõnavõttu teeme küsimuste vooru, et me lõpuks ei peaks kõiki teemasid äh, läbisegi käsitlema, vaid et meil oleks kolm eraldi plokki. ja kõigepealt saab siis äh, haridus- ja teadusminister härra Valtšev sõna. Äh, palun, teil on sõna kümneks minutiks, väga tore, et olete siin. Petra, уважаеми евродепутати, за мен е чест. Lugupeetud Petra, lugupeetud äh, kultuurikomisjoni liikmed. mul on väga hea meel äh, täna olla teie juures äh, ja rääkida teiega olulistest teemadest järgneva kuue kuu jooksul haridusvaldkonnas. ma arvestan teie toetusega ja loodetavasti õnnestub meil kõigi Euroopa Liidu kodanike jaoks häid tulemusi saavutada, saata kõigile noortele välja selge signaal, et nend-, nemad ja nende tulevik on meie jaoks olulised. Bulgaaria e-, eesistumise tulevik on, et ühin-, ühinenult oleme tugevad ja seetõttu me peame võitlema ühtse solidaarse Euroopa so, kodanike eest, meie väärtuste eest. ma tänan teid neist, kes eelmise aasta septembris külastasid erinevaid Bulgaaria linnu me ootame, et Petra tuleks meie juurde äh, kevadel ja loodetavasti järgnevate kuude jooksul on meil võimalus võõrustada ka teisi kultuurikomisjoni liikmeid. kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta on Bulgaaria jaoks väga oluline aasta, kuna meie riik esimest korda on Euroopa Liidu äh, eesistujaks. Äh, see on Euroopa Liidu jaoks aga ka võtmetähtsusega aasta, sellepärast et komisjon tuleb välja uue mitmeaastase finantsraamistiku äh, kavaga ja ähm, samuti on äh, oodata olulisi väljakutseid seoses Brexiti ja muude teemadega. kahe tuhande kaheksateistkümnes aasta on väga oluline aasta ka koostöö jaoks äh, hariduse ja koolituse valdkonnas ja Göteborgis äh, ähm, tippkohtumisel pöörati samuti väga palju tähelepanu äh, haridusele ning äh, eelmise aasta ülemkogu järeldused mm, puudutasid samuti olulisi haridusküsimusi. enne kui ma räägin Bulgaaria harid-, prioriteetidest kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimesel poolaastal, Äh, palun lubage mul tänada kõigepealt Eesti kolleege äh, tänu teie suurepärasele tööle. Bulgaaria võttis eesistumise üle suurepärases, äh, suurepärasel kujul. ma tänan härra Liinat ja härra Manni selle eest, et lõpetatud on need tegevused, mis Mm, võimaldasid kahe tuhande eh, seitsmeteistkümnenda aasta viimastel aasta, eh, viimastel päevadel eh, jõuda elektroonilise haridusplatvormi üles, üle kokkuleppele ja ma tänan ka Austria kolleege, ehm, mis puudutab järgmist Erasmus plussi põlvkonda. Ehm, Bulgaaria eesistumine kavatseb keskenduda järgmistele prioriteetidele, kaks nende hulgas Euroopa tulevik ja noored eh, inimesed, digitaalne majandus ehm, on eh, hariduse puhul väga olulised. väga oluline on Euroopa Liidu investeeringute taseme säilitamine haridusvallas, mis täiendaksid riiklikke investeeringuid, oluline on ka ühtekuuluvusfond. Bulgaaria eesistuja toetab püüdlusi investeeringute suurendamiseks ja et suureneks ka Euroopa Erasmus plussi osakaal, et suureneks mobiilsus Euroopas, toimuks parem, parimate tavade vahetamine õpetajate ja koolide vahel et võetaks meetmeid, mis vähendaksid äh, sots-, noorte inimeste kõrvalejäetust. ma tänan äh, kultuurikomisjoni ambitsioonika resolutsiooni eest, mis võeti vastu eelmise aasta septembris, mis puudutas Erasmus programmi tulevikku. me tervitame teie ettepanekut, mis puudutab programmi eelarve märkimisväärset suurendamist selleks, et Erasmus pluss oleks veelgi kaasavam, et kodanikud saaksid aktiivselt osaleda, et tugevdatakse Euroopa väärtusi. koos teiste ministritest kolleegidega tulevikus viieteistkümnendal veebruaril räägime Erasmus plussi tulevikust no ja siis äh, tegeldakse, tegeleme ka äh, programmi vahehindamisega. see äh, programm, see hindamine avaldatakse selle aasta, selle, selle kuu lõpuks. nii et me tervitame seda, et programmi äh, noored, haridus ja sport on avatud uutele osalejatele. väga oluline on kaasata ka inno-, innovatiivseid lahendusi, kaasata kõigi, kõige ettevõtlikumaid Euroopa äh, noori. väga oluline teema eesistumise jaoks on Erasmus plussi laiendamine ja avamine teistele noortele. selle jaoks on vaja täiendavaid eelarvelisi vahendeid, aga ka partnerlusvõrgustikke ja me peame ühiselt püüdlema selle poole, et Erasmus plussil oleks suurem lisandväärtus siseriiklike reformide ja struktuurireformide jaoks haridussektoris, mille eesmärk oleks kvalitatiivselt ähm, heas sotsiaalse kesk-, koolikeskkonna loomine e Erasmus plussi ja äh, riiklike kooliprogrammide äh, kogemuste vahetamine võimaldab mm, parandada võõrkeeleoskust, teadmisi kultuurilistest ja usulistest eripäradest Euroopast ning võimaldab üle saada negatiivsetest tendents, tendentsidest nagu noorte väljatõrjumine, mm, radikaliseerumine. nõukogu eesistujana oleme arvamusel, et et äh, vaja on äh, tegeleda uute teemadega, nagu näiteks äh, vastastikune diplomite tunnustamine, järgnevaid samme tehakse viieteistkümnendal veebruaril järgmisel ministrite kohtumisel. Ähm, proua Libatska raportiga on Euroopa Parlament võtmas selle kohta seisukohta. üks olulistest järeldustest puudutas äh, võimekuse arendamist äh, digitaliseerimise vallas, äh, küberturvalisuse varra, vallas ja, ja tehisintelligentsi vallas meil on vaja kindlasti arendada digitaalseid, digitaalset võimekust ning kavatseme digitaalse hariduse tegevuskavaga tegeleda, meil on vaja Äh, digitaalselt edendada meie äh, reformiprotsesse, ma ei mõtle siin mitte ainult taristut, vaid ka seda, et vaja on inimeste võimekust äh, parandada, õpetajad peavad oskama uusi tehnoloogiaid käsitlema, kasutada, praktikas on tihti asi nii, et noored on õpetajatest palju kaugemale jõudnud, meil on paremaid digitaalseid oskusi vaja selleks, et võidelda libauudiste ja küberohtudega ning lõpetuseks me ei tohiks äh, lubada seda, et digitaliseerimise äh, kaudu äh, suurenevad sotsiaalsed lõhed, vastupidi, digitaliseerimisega on vaja meil valmistuda tulevasteks töökohtadeks, tulevasteks väljakutseteks, noori on vaja inspireerida, digitaalsed oskused on üks ühe olulise konverentsi teema Educate to Create, Petra on seal äh, sellel konverentsil üks olulisematest esinejatest. digitaalsed teadmised kuuluvad elukestva õppe äh, põhi- ja oskuste juurde ning veebruaris kavatseme kohandada ka kahe tuhande kuuenda aasta raamistikku, mis puudutab äh, erinevaid ökoloogilisi, sotsiaalseid ähm, keskkondi, kavatseme keskenduda mitmekeelsusele, rändele, jätkusuutlikule e-, eesmärkidele, ref-, võrdlusraamistikule ning selle soovituse puhul on oluline see, et me, me ei määratle mitte üksnes võtmetähtsusega oskusi, vaid ka parimaid praktikaid selle raamistiku kasutamise jaoks äh, liikmesriikide jaoks, äh, nii et, nii ähm, riiklikul kui ähm, rahvusvahelisel tasandil äh, kõigi vanuserühmade ja kõigi koolide jaoks. kui me räägime Euroopa tulevikust, siis ei tohi me unustada, et Euroopa Liit ei rajane mitte ainult ühtsele turule, vaid ka see on üles ehitatud tuginedes üht-, ühistele väärtustele, mis on ära töötud äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis kaks, äh, meile kõigile ja ka e-, eelnevatele põlvkondadele on need olnud oluliseks nurgakiviks, aga vaja on, et ka järgmiste põlvkondade jaoks need alles jääks, et nad tunnetaksid ennast osana ühisest Euroopast ning oleksid demokraatliku Euroopa aktiivsed kodanikud. seetõttu eesistumise ajal tuleme välja soovitusega, mis puudutab ühiste väärtuste edendamist nagu kaasav haridus ja Euroopa mm, haridus. see toetab liikmesriiki nende püüdlustes ehitada üles ühtekuuluvus, ühtekuuluvaid ühiskondi, ennetada sotsiaalset ähm, tõrjutust ja radikaliseerumist. Euroopa ühiskond areneb praegu äh, Äh, niimoodi, et äh, on järjest rohkem mitmekesisust, äh, haridus ja elukestev õpe on seetõttu järjest olulisemad ja eriti puudutab seda, see arengut varases lapseeas ning seda, et vaja on kooli poolelijätmist ennetada. meil on vaja inspireerida ka rohkemaid noori <clears throat> hakkama õpetajateks ähm, Bulgaaria on väga huvitatud rahvusvahelisest koostööst äh, ja me oleme investeerinud äh, mm, sellesse koostöösse. meie jaoks on oluline laste haridustase üle, taseme üle äh, teostada kontrolli, kui lapsed lähevad teistesse riikidesse, et oleks tagatud järjepidev õpe. kõik need teemad on äh, lähemas tulevikus Euroopa jaoks väga olulised, seetõttu on äh, meie jaoks väga oluline Euroopa Parlamendi äh, poolne toetus. Mm. järgneva kuue kuu jooksul toimuvad Bulgaarias väga olulised üritused haridusvaldkonnas ja mul oleks väga hea meel, kui ma saaksin teid Bulgaarias tervitada ja tänan teid tähelepanu eest. aitäh, härra Valtšev tegemist on väga ambitsioonika ja mahuka programmiga järgmise kuue kuu jaoks ja ma arvan, et palju nendest teemadest, mida te mainisite, on äh, kooskõlas ka meie prioriteetidega. ja nüüd äh, annaks äh, kõigepealt sõna koordinaatoritele maksimaalselt kolmeks minutiks ja siis saab härra minister sõna vastamiseks ja siis teeme teise küsimuste vooru, kui vaja. proua Verhaien, aitäh! kõigepealt suur tänu, et te olete meie soovitusi haridussektori jaoks arvesse võtnud. komisjon tuleb tõenäoliselt välja esimese ettepanekuga, mis puudutab uut Erasmus pluss programmi. meie jaoks on oluline ja me oleme seda ka erinevate teemade puhul selgelt välja öelnud, et programmi mahtu tuleb märkimisväärselt suurendada Äh, praegune edumäär on kaheksateist kuni kakskümmend protsenti, et ainult kaheksateist kuni kakskümmend protsenti nendest äh, projektidest, mis võiksid toetust saada, reaalselt toetust ka saavad. see tähendab seda, et meil on väga palju ähm, puudujääke ja tõesti me soovime, et vahendeid märkimisväärselt suurendataks, mitte paari protsendi võrra, vaid, vaid mitmekordistada tuleks eelarvet. ja meie jaoks on seejuures oluline ja ma tahaks ka kuulda, mida teie sellest arvate, et praegu Erasmuse programmis domineerib üliõpilasvahetus, ma pean ütlema, et mulle meeldiks rohkem see, kui meie prioriteediks oleks kutseharidus roh-, suuremal määral äh, et, et oleks äh, ka varasemas etapis juba kooliõpilaste vabadust, et äh, mobiilsus oleks suurem, et oleks ka õpetajate vaba, vahetus, et äh, niimoodi võimaldab, oleks võimalik neid paremaid praktikaid paremini tutvustada, kui neid ise välismaal kogeda, et see projekt oleks avatud ka nendele noortele, kes ei lähe ülikooli, vaid ähm, õpivad kutsekoolides ma arvan, et äh, see oleks väga oluline ja tagaks selle, et inimesed toetaksid seda programmi rohkem. äkki te saaksite rääkida, millised on teie ettekujutused selles küsimuses, sest ma tean, et eesistuja teeb tööd selleks, et äh, tippkohtumist ette valmistada. ja see on kindlasti väga oluline ka äh, komisjoni tööd arvesse võttes aitäh, Sabine, Silvia Kosto, palun. auguri per questa prima presidenza che insomma un passaggio storico per aitäh! kõigepealt äh, soovin teile soovida edu äh, eesistumiseks, see on teie riigile uus kogemus. see, mida ütlesite, äh, oli täiesti õige, aasta kaks tuhat kaksteist on väga oluline, meil on ju Euroopa kultuuripärandi aasta aga kultuuri ja hariduse, hariduse vahelised seosed on samuti leidmas üha rohkem tunnustust, kindlasti mitmeaastases finantsraamistiku arutlustes teie eesistuja saab osaleda, see on oluline Erasmus plussi ja teiste programmide jaoks, ning teate, et oleme palunud suurendada ettenähtud ressursse. meie fraktsioon soovib kümne kord, kümme korda suurendada äh, Erasmus pluss programmi ja me peaksimegi olema täpselt nii ambitsioonikad selleks, et äh, tõmmata ligi äh, rohkem noori ja tagada, et uued programmid võimaldavad ka kasutada uusi sotsiaalselt kaasavaid instrumente. Euroopa äh, õpilaspilet annab parema ligipääsu haridusele, samuti tahame laiendada seda ka rändajatele ja puuetega noortele samuti mõtleme ligipääsetavusküsimustele seoses koolidega, kuidas suurendada liikuvust ka õpetajate seas. ma arvan, et tegemist on tähtsa aastaga, kuna pärast Göteborgi tippkohtumist saame rääkida kahest ettepanekust, nõukogu soovitustest, mida samuti mainisite ning ma arvan, et me nüüd näemegi paremat teadlikkust äh, nendest küsimustest, mida me praeguse parlamendi mandaadi alguses ei näinud. haridus ja kultuur on sotsiaalse tegevuskava oluline osa, aga ka sotsiaalse innovatsiooni ja innovatsiooni tähtis osa. kui me vaatame mitmeaastaseid programme, siis me peaksimegi just seda silmas pidama ja muutma hariduse koolituse küsimuse läbivaks kõigis programmides. samuti on oluline, et meil oleks reaalne tegevuskava, mis tegeleks näiteks digitaalsete oskustega ning äh, tagatakse, et me edendame just kõrgetasemelisi oskusi, mitte, mitte madalamaid. peame meeles pidama, et kümne aasta pärast äh, need, kes praegu koolis õpivad, äh, jõuavad hoopis teistsugusele tööturule, seega on neil vaja kõrgetasemelisi oskusi. seetõttu ma loodan, et teie saate seda ettevõtlust toetada, suuremat partnerlust Euroopa Liidu ja ülikoolide vahel näiteks, et me saaksime lisada tõeliselt euroopaliku elemendi eh, inimeste haridustele erinevatest ülikoolidest. aitäh, härra Džambaski, palun. aitäh, proua esinaine, lugupeetud daamid ja härrad ministrid, mul on teie jaoks äh, kõigepealt see mitte just kerge ülesanne tervitada esimesi Bulgaaria ministreid siin. see, et äh, te räägite siin saalis oma emakeelt, on väga märkimisväärne. nii et ma soovin teile palju edu. lugupeetud minister Valtšev, ma sooviksin teile esitada järgmise küsimuse Äh, uute tehnoloogiate kohta hariduses äh, ja selle kohta, mida te arvate selle, neist. kahtlemata mm, tuleb uusi tehnoloogiaid hariduses äh, edendada ja neid ei tohi vältida ja võtmetähtsusega on see, et kuidas me kaasaksime õpetajaid, motiveeriksime õpetajaid, et nad kasutaksid uusi tehnoloogiaid ja räägin siin kogu Euroopa Liidust õpetajad peaksid suutma oma õpilastega sel-, sammu pidada. mida te arvate elektrooniliste õpilaspäevikute juurutamisest, erinevatest kaugõppemeetoditest? minu meelest muudaks see nende inimeste elu lihtsamaks, kes ähm, palju reisivad Euroopas või see võimaldaks kasutada ka kirillitsat, mida kasutatakse bulgaaria keele kirjutamiseks. mida te arvate nendest kokkulepetest, mis on suunatud diplomite keelte tunnustamisele Euroopas? proua Helga Trüüpel, palun um,. Thank you, chair and no, aitäh, esimees ja suur tänu ka Bulgaaria eesistujale selle eest, et meil on võimalus teiega tänasena arvamusi vahetada. minu esimene küsimus, kuna olen roheliste variraportöör mitmeaastase finantsraamistiku küsimustes, kas Bulgaaria eesistuja eesistujana toetab parlamendi seisukohta äh, Rahvapartei Olbriti raportööri ja sotsiaaldemokraatide üks koma kolm protsenti eelarve ning kas teie toetate meie kultuurikomisjoni soovi suurendada kultuuriprogrammide eh, Euroopa kodanikele, kultuur, eh, Euroopa solidaarsuskorpus äh,, või Euroopa Solidaarsusteenistused, Erasmus pluss eelarveid, kas teie aitate muuta neid edukaks ja toetada neid järgmisest mitmeaastasest finantsraamistikust ning järgmine küsimus, kuna vastutate haridusküsimuste eest ning autoriõiguste reformiga tegelete samuti, siis sellest tuleneb üks suur küsimus, nimelt kas Euroopa kodanikud, eriti just noored, saavad aru, et ei ole võimalik kultuurilist mitmekülgsust ja äh, sisu erapooletust tagada, kui äh, puudub ähm, tasuline sisu, kas te esitate mingisugused argumendid inimestele, et nad mõista, mõistaksid, et nad peavad maksma selle eest, et äh, nad saaksid kasutada kvaliteetset ajakirjandust ja mitmekülgset kultuuri? aitäh, rohkem sõnasoove ei ole praegu koordinaatoritelt, proua Pilt, palun aitäh, proua juhataja, tere tulemast, äh, härra ministrid. Ähm, räägiti palju mobiilsusest, aga mobiilsus tähendab ka ajude äravoolu äh, kolmkümmend tuhat bulgaarlast äh, väga haritud lahkuvad kodumaalt. kuidas need liikmesriigid, kes kannatavad selle pärast, et et äh, nende parimad äh, inimesed ära lähevad, kuidas äh, te saate seda kompenseerida, et kas te soovite sinise kaardi direktiivi läbi vaadata või tegeleda Erasmus plussi avamisega ka väljaspool Euroopat elavatele inimestele? aitäh ja härra Tšuntis on veel sõna soovinud. aitäh teada poliitiliselt viisakaks, soovin meie Bulgaaria ministritele väga edukat eesistumisperioodi ning tänan teid selle eest, et tutvustasite meile Bulgaaria eesistumise prioriteete. mina olen pärit Kreekast. mõni sõna enda tutvustuseks. olen kreeklane ning soovin lisada, et oma sissejuhatuses, härra minister, mainisite, et Euroopa Liit ei ole ainult ainult äh, ühisturg, vaid on ka ühiste väärtuste ala ning viitasite äh, vastavatele aluslepingute artiklitele, ma ütleksin aga, et need väärtused äh, on tegelikult jäetud kõrvale, eriti kui me räägime konkreetselt ühiskonda puudutavatest väärtusest, näiteks solidaarsus, sellega kohe kindlasti ei arvestata, Euroopa Liidu riigid konkureerivad äh, üksteisega järjest rohkem ja ma rääkisin ainult, mitte ainult majandusest. aga tulles tagasi tänaste küsimuste juurde, üks väga oluline küsimus on nimelt rahastamine, ähm, avaliku hariduse, haridusprogrammide rahastamine ning äh, korrates äh, soovi, et teie eesistumine oleks edukas, tahaksin ka küsida, kui palju tegelikult kulutatakse Bulgaarias riigi poolt haridusele ja kui palju haritud noori lahkub Bulgaariast, kuna nad ei leia töökohti? see on keskne küsimus ja ma tahaksin teada, mis toimub teie riigis. aitäh! sellega on esimene küsimuste voor lõppenud, teeme pärast veel teise vooru ja paluksin nüüd äh, Äh, härra minister, äkki teil õnnestuks äh, nelja-viie minuti jooksul vastata nendele küsimustele, et äh, me ajakavast väga maha ei jääks? aitäh, lugupeetud proua Verhaien nagu ma juba ütlesin, on Bulgaaria eesistumise üks olulistest eesmärkidest suurendada investeeringuid, parandada juurdepääsu Erasmuse programmile. ja nüüd teie küsimuse juurde, mis puudutas äh, rahaliste vahendite suurendamist, mida on vaja, seda küsis ka proua Trüüpel. me suurendame investeeringuid äh, toetame seda soovi äh, ministrite äh, kõnelusel ja loomulikult äh, läbirääkimised mitmeaastase finantsraamistiku üle ootavad ees ja meie rahandusministrid peavad ka teistes valdkondades olulisi otsuseid langetama, aga meie igal juhul suuname kõnelusi selles suunas, nagu ma juba ka ütlesin peame edendama ka seda äh, mõtet, et erinevad äh, noored saaksid osaleda ka kutseharidussüsteemis õppivad noored, nagu rääkis proua Kosta, ja puuetega inimesed. ka nende jaoks on vaja sobivaid meetmeid oluline on ka, et õpetajad saaksid osaleda selles programmis. me loomulikult tervitame digitaalse hariduse tegevuskava. mis puudutab härra Džambatskit ja tema küsimusi äh, uute tehnoloogiate äh, kohta, siis äh, uued tehnoloogiad on hädavajalikud. me peaksime kõigi võimalik, kõikvõimalikul moel motiveerima õpetajaid neid kasutama. oluline on parandada õpetajate äh, haridust selles küsimuses, võtta meetmeid äh, selleks, et motiveerida õpetajaid uusi tehnoloogiaid kasutama, loomulikult peame me olema ettevaatlikud. me ei tohi unustada ka kogemusõpet. me töötame selle kallal, et äh, tagada elektrooniline juurdepääs äh, Ehm, õpikutele, meil on kaks aastat olemas Bulgaarias elektroonilised õpikud ja nüüd teeme ka tööd selle nimel, et parandada ka paberil õpikute kättesaadavust. paljud bulgaarlased elavad väljaspool Bulgaariat. meil on olemas bulgaaria keele õppimise poliitika viimasel üheksal aastal on võetud ka teisi meetmeid, mis on suunatud selle poliitika laiendamisele. ja me oleme esitamas üles elektroonilise ja kaugõppe, elektroonilise kaugõppekeskust, et ähm, välismaal asuvad koolid äh, saaksid kasutada neid võimalusi, et noored äh, ähm, säilitaksid oma emakeeleoskuse. ma toetasin, et bulgaaria keel võiks olla keskhariduse omandamise ja, äh, keel ma tänan härra Tšuntist küsimuste eest, meil on keskpikas perspektiivis äh, eelarveprogramm olemas. Ähm, kulutusi haridusele suurendatakse ja õpetajate palku kahekordistatakse, suurim väljakutse Bulgaaria jaoks on olnud äh, saada kontrolli alla ränne, eelkõige noorte inimeste väljarändamine Bulgaariast. viimastel aastatel me näeme, et neto väljaränne on vähenenud ja kui elatustase äh, läheneb vastavates sektorites, palgatase läheneb vastavates sektorites, siis on meil nüüd äh, miinusmärgiga on netoränne paljud noored inimesed on tagasi tulnud Bulgaariasse viimasel ajal. aga suur tänu veel kord nende küsimuste eest. aitäh. ma arvan, et Te unustasite proua Trüüpeli küsimuse copyrighti kohta, autoriõiguse kohta, aga ma ei tea, kas äh, selle küsimuse eest vastutate teie või mõni, te, vastutab mõni kolleeg, et ähm, palun siis sellele küsimusele hiljem vastu, vastust. nii et äh, selle küsimuse juurde tuleme hiljem tagasi. ja nüüd teine küsimuste voor. härra Niikov, palun. ja palun piirduge teises voorus üheminutilise küsimusega, muidu me ajaga hakkama ei saa. aitäh, Petra. lugupeetud daamid ja härrad ministrid ja lugupeetud aseminister ma sooviks teile soovida palju edu, mul on ainult üks minut küsimuse esitamiseks, kui kaugele on Bulgaaria jõudnud ehm, vabatahtliku töö äh, käigus saadud kogemuste äh, formaliseerimisega, et äh, äkki räägite sellest süsteemist, et selliste kogemuste tunnustamine on väga oluline selle kogemuste, oskuste programmi jaoks. kui kaugele on Bulgaaria jõudnud digitaalsete oskuste tunnustamise programmiga, see pidi jõudma äh, üsna kaugele juba eelmisel aastal, et ainult äh, kakskümmend protsenti tuleviku töökohtadest on sellised, et on võimalik mitte omada digitaalseid äh, oskusi, et kui investeeritakse digitaalsesse struktuuri, kas see ei tähenda siis, et tuleks parandada ka noorte äh, oskusi, laste ja noorte oskusi ja küsimus ka proua Keševale. kõnelejad katkestatakse. et küsimused teisele ministri, teistele ministritele esitame hiljem. Vielen Dank, äh, Frau aitäh, proua Poškor, palun. Благодаря, господин Неков. Как Thank you very much. Uh, sorry. <laughs> Thank you very much for the floor and uh, thank you. suur tänu, et andsite mulle sõna. aitäh ettekande eest, härra minister. Euroopa tulevik ja noored, see on kahtlemata meie eh, keskse tähtsusega probleem. Euroopa tulevik on tõepoolest meie noorte käes ning olulised on investeeringud nende tulevikku. oluline on eh, investeering kvaliteetsesse haridusse. mul on hea meel kuulda, et me oleme ühel meelel selles osas, et õpetajad on hariduse keskmes me peame neid toetama. sellest sõltub hariduse edukus ja tõhusus. ja teine teema on see, et on vaja investeerida hariduse infrastruktuuri kuidas suudaks Bulgaaria eesistujana motiveerida liikmesriike investeerima rohkem haridusse? ja Euroopa Liidu strateegia kohta on mul küsimus. see strateegia lõpeb sel aastal. mis juhtub pärast eh, aastat eh, kaks tuhat kaheksateist noorte vallas? aitäh, Julie Wood, palun uh,. suur tänu. mina tahtsin käsitleda teaduse küsimust ja ma tahaksin, et eh, me räägiksime koolis rohkem eh, reaalteadustest. ma loodan, et kui me räägime reaalteadustest, siis me ei unusta ära ka eh, humanitaarteadusi, need on mõlemad olulised noorte inimeste hariduses Eh, reaalteadused eh, ilma noorte inimeste vaimu arendamata, nende fantaasia arendamata eh, ei ole väga hea mõte. väga paljud kunstnikud kasutavad tegelikult teadusmeetodeid näiteks muusikud, nemad töötavad numbritega, nemad eh, rehkendavad numbreid, näiteks disainerid peavad olema väga hästi koolitatud reaalteadustes, nii et me ei tohiks niisugust eh, kunstlikku eh, eraldatust ainete vahel luua, sellest ei tule kasu ja sellepärast ma tahaksin, et need mõlemad pooled oleksid hariduses hõlmatud. Kristina Libatška aitäh, Kristiina Libatška, palun. aitäh, härra minister. sooviks teid õnnitleda. kuulasin teid äh, suure rõõmuga ja mul on kaks küsimust. Te ütlesite, et ähm, te pakute välja kiire haridustee no-, kõige aktiivsematele noortele, äkki te räägiksite sellest ja komisjon on välja pakkunud Euroopa haridusruumi mõtte. kas te arvate, et ka see pea, et see peaks hõlmama ka kõrgharidust ja teadusaineid, loodusteaduslikke aineid, et neid oleks võimalik ühiselt õpetada? aitäh, härra Morgana, palun.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 Eh, Euroopa Liidul on strateegiline huvi selles sektoris ning mina tahaksin teada, eh, kuidas teie sellega tegelete eh, oma prioriteetidega, kuidas need on hõlmatud teie prioriteetide seesistumise jooksul? see aitab kaasa mm, kasv, majanduskasvule, töökohtade loom-, loomisele see oleks väga oluline. praegusel hetkel eh, on meil nelja-aastane programm hariduse vallas ja nii nagu proua Trüppel ütles, see on niisugune teema, mis eh, võrdub eh, majanduskasvu teemaga, nii et kuidas teie käsitlete seda oma eelistumise ajal? Uh, aitäh, mul on tunne, et tegemist on samuti küsimusega minister Kirševale, aga te saate seda käsitleda hiljem. ja härra Adimov, palun. Ani minut. Уважаеми министри, добре дошли сред нас в Европейския парламент. Lugupeetud ministrid, tere tulemast Euroopa Parlamenti härra minister Valtšev. haridus ja koolitus on ju väga oluline äh, väljakutse, väga oluline on ehitada üles õiglasem äh, ühiskond, jätkusuutlikum majandus ja sellega seoses kaks küsimust, et äh, milliseid meetmeid te välja pakuksite kõigi koolikohustuslike laste jaoks selleks, et vähendada äh, kooli pooleli jätjate arvu. ja hariduse puhul on väga oluline ka õpetajate koolitus, õpetajate oskused, vaja on tõsta õpetajate prestiiži, vaja on neid täiendkoolitada, mida, milliseid ettepanekuid te selleks teeksite? Äh, härra minister, teil on nüüd veel võimalus vastata nendele küsimustele, teil on kolm minutit aega. jah, wir müssen gucken, dass wir mit unserer Zeit hinkommen. Äh. peame vaatama, et ajaga ka hakkama saaks. ma tean, et need on olulised teemad. Äh, aitäh. tänan, härra härra Neikovit tema küsimuse eest ja selle eest, et äh, te digitaalseid oskusi ei sidunud mitte ainult äh, investeeringutega taristusse, vaid ka inimkapitali. digitaalsed oskused äh, tuleb kaasata kõikidesse õppekavadesse. meil on vaja sellist põlvkonda, kes ei oleks mitte ainult digitaalsed kasutajad, vaid ka digitaalsed loojad, digisisu loojad. riiklikul tasemel on meil, on meil olemas äh, IT-oskuste programm. see hõlmab äh, õpilasi ja ka muid noori inimesi ja nii soovime neid äh, oskusi noorte inimeste puhul edendada, mis puudutab äh, Poskot ja tema küsimust, siis äh, kutsun teid üles äh, osalema homme ümarlauavestlusel, kus käsitletakse õpetajaid, investeeringuid õpetajatesse. see on väga oluline selleks, et parandada haridustulemusi tulevikus ja nüüd ähm, härra Teimovi teine küsimus. peame investeerima kommunikatsiooni, aga eelkõige on meil vaja noori inimesi motiveerida ähm, hakkama õpetajaks. see on meie jaoks äh, kõige olulisem eesmärk peame hoolitsema selle eest, et meil oleks korralikud õpetajad ja seda kõigis koolides. tänan proua Libatskat. Ehm, tänan proua Libatskat raporti eest, see arutelu on äh, varsti tulemas, äh, koos minist-, teiste ministritega räägin sellest, räägime sellest veebruaris proua Woodi küsimuse juurde nüüd äh, kahtlemata on vaja äh, parandada loodusainete õpetamist, aga ka kunstiainete õpetamist. see tähendab äh, võtmetähtsustega pädevuste osa, pädevuste omandamist, aga ka äh, kooliväliseid äh, meetmeid ja võimalusi, meil on, on olnud arutelu selle kohta, et kuidas koolivälise tegevuse potentsiaali ära kasutada. et äh, loodusained kas-, kaasatakse Euroopa haridusruumi ja mis puudutab härra Ademovi esimest küsimust, et milliseid meetmeid me võtame selleks, et vähendada kooli poolelijätjate arvu, see on kõigis haridussüsteemides äh, üks olulisemaid küsimusi. Mm, erinevad institutsioonid teevad koostööd selle nimel, et toetada õpe, õpilasi riik peaks kasutama kõiki instrumente ja poliitikaid selleks, et äh, sellest probleemist üle saada. meil on koostöömehhanism institutsioonide vahel algatatud ja eesmärgiks on vähendada kooli pooleli jäetute arvu. me kasutame selleks kõiki poliitilisi instrumente, et et äh, meil oleks võimalik neid lapsi täiendavalt toetada. ma loodan, et vastasin kõigile küsimustele ja vabandan, kui jätsin mõne küsimuse vahele. härra Morgano küsimus, nagu juba mainitud, ütlesin seda juba ka proua Trüppeli kohta, et ootame komisjoni ettepanekut uue finantsraamistiku kohta mais ja siis äh, võiksime välja jõuda esimeste tulemusteni. aitäh! aitäh, minister Valtšev, et äh, täna siin olite, et tutvustasite meile Bulgaaria eesistumise prioriteete hariduse ja teaduse vallas. meil on nüüd veel napilt tund aega ja sellepärast äh, mõtlesin siin, et kas ma peaksin laskma mõlemal ministril järjest sõna võtta ja siis saaksime ühise küsimuste vooru teha see on vist mõttekam. et muidu ma peaksin äh, kultuuriministrilt pärast äh, aja ära võtma, et ta ei saaks üldse küsimustele vastata, et äh, ma nüüd paluksin, et ministrid Kralev ja Geiševa äh, üksteise järel sõna võtaksid ja siis äh, teeme siis äh, ühe või kaks küsimuste vooru, sõltuvalt sellest, kui palju meil aega on. ja kõigepealt saab sõna härra Kralev, kes on noorte- ja spordiminister. kaks teemat, mis meid väga huvitavad ja Bogdan Venta muidugi tahab kohe sõna, meie äh, spordiinimeste esindaja siin komisjonis. Teil on sõna, härra Kralev, kümneks minutiks Благодаря ви, уважаема госпожо председател. aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad saadikud. minu jaoks on suur au tutvustada teile Bulgaaria eesistumise prioriteete noorte ja spordi küsimustes Bul. Bulgaaria jaoks on võtmetähtsusega see, et meil oleks tõhus ja struktureeritud dialoog Euroopa Parlamendi kui kaasseadusandjaga. Euroopa ja noorte inimeste tulevik on Bulgaaria eesistumise aja prioriteetide hulgas kõrgel kohal. me hindame kontakte teiega eesmärgiga leida äh, toimivaid tulemusi äh, noorte ja spordiküsimustes äh, meie eesistumise ajal. meie järgneva kuue kuu programmis Äh, jätkates Eesti tehtud tööd, äh, oleme äh, just otsustanud panustada noortele ja me oleme teadlikud, milliste väljakutsetega noored igapäevaselt silmitsi seisavad, väga kiired muutused toimuvad keskkonnas sotsiaalne ja majanduslik olukord, rändeküsimused, hirm terrori ees, noorte tööpuuduse probleem survestavad meie ühiskondi Äh, tekitavad äh, järjest rohkem agressiivsust ja radikaliseerumist ja seetõttu teeme noorte küsimustes äh, tööd selle nimel, et ehitada üles turvalist, rahumeelset ühiskonda. meil on vaja luua tingimused selleks, et noored saaksid teha koostööd, et nad saaksid osaleda erinevatel praktikatel, õpilasvahetuses. Bulgaaria on teadlik, millised on demograafilised trendid noorte inimeste puhul ja seetõttu on meie jaoks oluline edendada nende potentsiaali ja nende andeid selleks, et eh, see, need demograafilised tendentsid ümber pöörduksid ja demograafiline kriis Euroopas leevenduks me peaksime noori inimesi toetama, tegemist on äh, jätkusuutliku tuleviku ülesehitamise mootoriga kõigis Euroopa riikides. seetõttu on äh, väga oluline investeerida haridusse, koolitusse, noorte inimeste tööhõivesse. Bulgaaria eesistuja tahaks tugevdada teadlikkust äh, demograafilistest muutustest Euroopas, mis järjest rohkem mõjutavad meie sotsiaalsüsteeme ja puudutavad kõige rohkem noori. me töötame aktiivselt äh, selleks, et rakendada struktureeritud dialoogi, äh, mis on noorte tõhusa kaasamise instrument see võimaldab otsest dialoogi noorte inimeste ja otsustajate vahel, annab äh, meile teavet noorte inimeste tegelikust olukorrast ja on väga oluline instrument äh, noorte kaasamiseks kogu Euroopas. Äh, ja ähm, kolme eesistuja programm on Noored Euroopas ja kõige olulisem sündmus struktureeritud dialoogi raames on äh, Euroopa noortekonverents, mis toimub kuueteistkümnendast äh, üheksateistkümnenda aprillini Sofias. kõige olulisem teema on väljakutsed, millega noored inimesed silmitsi seisavad ja nende hääle ka arvesse võtmine Euroopa no järgmise noortestrateegia väljakujundamisel. muutuvas maailmas on vaja ka seda, et muutuksid poliitika võtmeelemendid selleks, et oleks võimalik prioriteete paremini arvesse võtta oleks äh, võimalik noorte inimeste olukorda parandada. Euroopa mm, läbi vaadatud äh, koostööraamistik, äh, nii-öelda noorte strateegia kahe tuhande kuueteistkümnendast kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastani on kõige olulisem noorsoopoliitika instrument. ja me tervitame äh, selle raamistiku läbivaatamist Euroopa Komisjoni teenistuste poolt. eesmärgiks on kahe tuhande kaheksateistkümnenda aastal võtta vastu uus strateegia. Bulgaaria eesistumine organiseerib arutelu, mis annab liikmesriikidele võimaluse töötada välja soovitusi uue strateegia jaoks selleks, et esitada neid siis Euroopa Komisjonile. üks võtmetähtsusega teema on ka Euroopa solidaarsuskorpuse teema see algatus võib anda panuse Euroopa väärtuste ja põhimõtete edendamisse ning sotsiaalsete võimekus, sotsiaalse võimekuse edendamisse noorte inimeste puhul. see võib äh, mõjutada positiivselt nende äh, valmisolekut panustada sotsiaalküsimuste lahendamisse kahekümnenda novembri istungil kaks tuhat seitseteist sai nõukogu mandaadi selles küsimuses teha, pidada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga. Bulgaaria eesistuja on valmis avama läbirääkimisi parlamendiga ja neid ka lõpetama. me ootame, et Euroopa Parlament ka vastava mandaadi vastu võtaks. me hindame väga Euroopa Parlamendi rolli algatuste väljatöötamisel ja arendamisel, mis puudutavad laiemat noorsoopoliitikat ja noorte kaasamist meil on poliitiline arutelu ette nähtud ministrite tasemel noorte inimeste rolli kohta jätkusuutliku arengu eesmärkide eh, saavutamises eh, kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend. Eh, see toimub siis noorsoopoliitika ministrite nõukogu kohtumisel. spordi puhul on väga oluline Euroopa väärtuste teema, Euroopa tulevik ja Euroopa väärtused, neid me arutlesime kõige kõrgemal tasandil Bratislavas septembris kaks tuhat seitseteist. vabandust, kaks tuhat kuusteist, ütleb kõneleja. ning Euroopa Liidu äh, liikmesriikide äh, äh, kohtumisel Roomas, kui tähistati Rooma lepingute allkirjutamist. kõige olulisem on see, et juurdepääs spordile on põhiõigus, sport edendab äh, solidaarsust, edendab osalust äh, ühiskonnas ning on ka radikaliseerimise vastases võitluses ja en-, e-, ja selle ennetamises väga oluline instrument. Bulgaaria tahaks tegeleda Euroopa väärtuste edendamisega spordi kaudu, see otsus tuleks vastu võtta äh, nõukogu tasandil kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta mais meie jaoks on oluline massisport, Äh, integratsioonivahendina ja mm, väga oluline on ka silla loomine traditsioonide ja innovatsiooni vahel. me tahaksime näidata, kuidas äh, traditsioonilised spordialad äh, leiavad oma koha moodsas ühi-, ühiskonnas, kuidas nad saavad kanda traditsioonilisi väärtusi. Bulgaaria jaoks on väga oluline ka ähm, spordiürituste manipuleerimine, et ähm, eriti on sellega tegeldud Euroopa Nõukogus, äh, liikmesriigid samuti on ähm, selle küsimusega tegelenud kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja järgmise kuue kuu jooksul on väga oluline äh, dopinguvastane võitlus spordis. ma saan teile rõõmuga teatada, et homme-ülehomme, kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal jaanuaril toimub Sofias seminar, selle kohta, kuidas tõkestada dopingut äh, massispordis ja tippspordis äh, hariduse kaudu me tahame saada välja äh, sõnu, saata välja sõnumi, et parim dopingu kasutamise ennetamine, ennetamise vahend on just haridus, nii, seda nii proffide kui amatööride puhul vaja on äh, edendada teadlikkust, et millised on dopingu kasutamise tagajärjed, millised on need eetilised äh, tagajärjed, äh, tervise tagajärjed, sotsiaalsed tagajärjed, meil on vaja dopinguvastase võitluse koolitusprogramme sportlastele, treeneritele, spetsialistidele, vanematele, aga ka harrastajassportlastele, kooliõpilastele, fitness-treeneritele, kodanikele. uus dopingu ennetamise Äh, vald, oluline valdkond on uurimine, see mängib olulist rolli dopingu kasutamise piiramises. Äh, oluline on ka regulatiivsete meetmete võtmine selleks, et piirata dopingu äh, tootmist ja kasutamist ja levitamist. praegu arutatakse rahvusvahelise dopinguvastase süsteemi loomist, Euroopa Liit peaks jälgima seda arutelu, andma konstruktiivse panuse sellesse. seda on võimalik saavutada ainult hea koordineerimise ja ühiste probleemide ähm, selge edastamise kaudu äh, vaada, äh, vaadale. lisaks sellele on Maailma Dopinguvastase Võitluse Agentuur alustanud dopinguvastase koodeksi läbivaatamist eesmärgiga äh, võtta vastu äh, uus dopinguvastase võitluse koodeks kahe tuhande kahekümne esimesel aastal Bulgaaria ähm, peab välja töötama siis Euroopa Liidu vastuse sellele ning dopinguvastase võitluse esindajana olen uhke selle üle, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimesel poolel Bulgaaria siis äh, osaleb Euroopa Liidu ühise ähm, vastuse väljatöötamise tööd. teen äh, kõik selle nimel, et Euroopa Liidu positsiooni äh, jooksva töö puhul arvesse võtta ning lõpetuseks tahaks öelda, et noorte ja spordi puhul äh, kavatseme töötada nii, et me võtame arvesse kõigi osapoolte argumente, tahame nii saavutada optimaalseid tulemusi meie ühiskonna jaoks, aitäh tähelepanu eest! aitäh härra minister Kraalevile ja nüüd saab sõna proua minister Keševa. Teil on sõna kümneks minutiks. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по култура и образование, уважаеми колеги aitäh, lugupeetud kultuuri komisjoni liikmed, lugupeetud äh, sõbrad, on suur au täna siin äh, esindada minu koduriiki, tutvustada meie prioriteete ja plaane järgnevaks kuueks kuuks äh, kultuuri valdkonnas. ma ei tea, kui paljud teist on Bulgaariat külastanud aga meil on äh, sajanditepikkune ajalugu, väga sügavad traditsioonid, mitmekülgne kultuur. Bulgaaria kuulub äh, üks, ühtede vanimate mm, Euroopa riikide hulka ning äh, me oleme Äh, mõistnud, et äh, erinevusi tuleb arvestada, et äh, kultuuriline mitmekesisus on üks meie kõige olulisemaid väärtusi, meie kohustus on seda säilitada ja edastada see sõnum ka järgnevatele põlvkondadele. Bulgaaria võtab eesistumise üle väga olulisel hetkel. Euroopa projektil on täna rohkem kui kunagi varem vaja ühtekuuluvust, üht, ühiseid väärtusi ja uut pilku tulevikule meie jaoks äh, on kultuur üks äh, äraproovitud instrumente, mis võimaldab äh, ühiskonda arendada, anda panust Euroopa ident-, identiteeti, et Euroopa ei oleks lihtsalt pelgalt siseturg. seetõttu kultuur meie eesistumise ajal on väga oluline ka sotsiaalse ja majandusliku arengu jaoks Euroopas see areng tugineb uuele diskursusele, meie ühisele ajaloole, aga rõhuasetusteks on ka noored, loomingulisus, digitaalne potentsiaal. Bulgaarial on neli olulist prioriteeti, Euroopa tulevik, noorte inimeste tulevik, majanduskasv ja sotsiaalne lähenemine, Euroopa perspektiiv ja ühenduvus stabiilsus ühtses ja tugevas Euroopas, digitaalne majandus, tulevikule orienteeritud teadmised. meie töö kultuuri- ja audiovisuaalküsimustes on tihedalt seotud nende prioriteetidega. me tahame erilist tähelepanu pöörata esimesele ja viimasele prioriteedile audiovisuaalteenuste, audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamine on üks meie eesistumise aja prioriteetidest. oktoobris eelmisel aastal Euroopa Ülemkogu rõhutas selle läbivaatamise olulisust ja et vaja on teha tihe, kiireid edusamme selleks, et meil oleks toimiv audiovisuaalne ühtne turg, võttes arvesse digitaalset ajastut ja nüüd ähm, täname kolme eelnevat eesistujat, Slovakkiat, Maltat ja Eestit, kes äh, on teinud väga väärtuslikku tööd selleks, et ähm, oleks võimalik edasi liikuda selle teemaga. tahan tänada kaasraportööre teie aktiivse töö eest selle küsimusega. Äh, umbes pooled direktiivi artiklitest on nüüdseks läbi vaadatud paljude puhul on jõutud kokkuleppeni või on see tõenäoline. Nende artiklite hulka kuulub näit-, kuuluvad näiteks sätted, mis puudutavad parandatud juurdepääsu audiovisuaalsele sisule puuetega inimeste jaoks, eeskirjad, mis puudutavad äh, riiklike regulaatorite autonoomia tugevdamist audiovisuaalvaldkonnas, sätet, mis puudutavad audiovisuaalsektorit ja mis on olulised direktiivi paremaks rakendamiseks ning ühtse andmebaasi loomise, loomine, mis on oluline kohtualluvuse määratlemiseks meie eesistuja kavatseb anda panuse eh, selle teema käsitlemisse. väga oluline on ka koostööd puudutavad, koostööd puudutav mm, menetlus, oluline on päritoluriigi eh, põhimõte ja alaealiste kaitse kahjuliku sisu eest, me teeme kõik, mis võimalik selleks, et jõuda kokkuleppeni nendes küsimustes. ees ootab arutelu ähm, platvormide kohta, mis äh, on suunatud videosisu jagamisele. Äh, seal on ähm, eesmärgid sarnased, ehkki on ka erinevusi, aga ma arvan, et me saame jõuda kompromissini, mis rahuldab kõiki pooli. meie esimesed tehnilised kontaktid alates jaanuari algusest äh, annavad meile lootust ja tahaksin äh, teile kinnitada, et oleme valmis äh, teie komisjoni ja pro-, kooraportööride prouade Kammerverti ja Verhaieniga tegema koostööd. direktiivi läbivaatamine ei ole lihtne töö, aga olen sellest hoolimata veendunud, et koostöö vaimus ja usalduse vaimus on võimalik jõuda kokkuleppele selles küsimuses Bulgaaria eesistumise ajal. meie jaoks on selge, et kvaliteet ja tempo on mõlemad olulised, me üritame mõlemaga hakkama saada äh, hea partnerluse vaimus Euroopa Parlamendiga, oleme veendunud, et äh, jõuame tasakaalustatud kompromissini ja sellise õigusliku instrumendini, mis äh, tarbijatele ja ähm, ja kultuurilise si-, pärandi levitajatele on kahju, kasulik ja mis tagab õiguskindluse. veel üks oluline prioriteet on kultuuripärand. meie jaoks on tegemist horisontaalse teemaga ja tänaksin kõiki, kes äh, on edendanud mõtet, et äh, meil oleks Euroopa kultuuripärandi aasta. Euroopa Parlament ja liikmesriigid on aktiivselt teinud tööd selle idee ellurakendamisel. eriline tänu äh, kuulubki kultuurikomisjonile ja raportöörile proua Kosta kultuuripärand loob sildu mitte ainult äh, meie minevikuga, vaid tegemist on strateegilise ressursiga, mis võimaldab meil jõuda parema mm, oleviku ja jätkusuutliku tulevikuni ning Euroopa kultuuripärandi aasta raames otsime vastust küsimusele, et mida Euroopa kultuuripärand tähendab meie ühiskondadele ja Euroopa tulevikule me rõhutame Euroopa kultuuripärandi rolli teiste Euroopa Liidu mm, poliitikate saavutamise, saavutamises ning otsime ka vastust küsimusele, et kuidas kultuuripärandi erinevaid poliitikaid siduda teiste poliitikatega. meie eesmärgiks on töötada välja nõukogu järeldused mis äh, kultuurinõukogul äh, maikuus äh, esitatakse. ja tegeleme ka moodsa sisu loomise teemaga, mis on, mis jääks alles tulevaste põlve, tulevastele põlvedele, see on üks teemadest maikuus, kus ministritega peame arutelu Euroopa kultuuri sisu tuleviku üle ja eile Davosis ähm, samuti rõhutati, et vaja on sellist arutelu ja ähm, seda rõhutasid kõik riigid, kes Davosis äh, kirjutasid alla vastavale avaldusele. mõne kuu pärast äh, esitatakse uue finantsraamistiku kava, kus pannakse välja järgmise seitsme aasta prioriteedid me tahame, et tunnustataks kultuuri panust Euroopa ühiskonda ja konkurentsivõimesse, identiteeti, demokraatiasse. põhjust optimismiks annab kultuuri tunnustamine eh, kõige kõrgemal poliitilisel tasandil eelmise aasta novembris ülemkogul järgmise rahastamisprogrammi lähtekohaks on äh, programmi loominguline Euroopa, loov Euroopa äh, läbivaatamine, oluline on Euroopa kultuuriprogrammi aktualiseerimine, mis on olemas olnud juba kümme aastat. hetkel, mil Euroopa Liit seisab silmitsi väga paljude väljakutsetega, mängib kultuur väga olulist rolli. Äh, kultuur taaselustab linnu ja piirkondi, loob töökohti, on äh, loominguliste ettevõtete jaoks oluliseks mootoriks, seetõttu meil on vaja kultuurilisi ja loomingulisi algatusi, mis hingestaksid Euroopa projekti. kultuur tähendab inspiratsiooni, mida meil on väga vaja, see loob sildu äh, tulevaste ja mine-, eelnevate põlvkondade vahel. üks äh, nendest on näiteks Euroopa Noorteorkester, kus osalevad muusikud kahekümne kaheksast liikmesriigist. väga oluline on selle äh, orkestri rahastamine, komisjon e-, esitas selleks ähm, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ka mm, muudatuse ja mm, nõukogu sai ka institutsioonide vahelise läbirääkimise äh, mandaadi ning ma loodan teha äh, teiega ja eriti raportöör Kostaga koostööd, võttes arvesse meie ühiseid eesmärki, loodan, et jõuame varsti kokkuleppele. mandaadi raames me siis äh, rõhutame kultuuri rolli Euroopa Liidu välissuhtluses. juunis kaks tuhat kuusteist äh, kõrge esindaja koos äh, komisjoniga tutvustas lähenemist, mis tugines Euroopa Liidu rahvusvahelistele suhetele kultuurivaldkonnas kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kinnitas nõukogu, et ähm, kultuur on Euroopa Liidu välispoliitika oluline osa ja otsustati äh, sektoriülese platvormi loomine selleks, et töötada välja rahvusvaheliste kultuurisuhete äh, tegevuskava ja eesistuja äh, sõprade töörühm võt-, alustas tööd eelmise aasta juunis, Bulgaaria äh, eesistuja kavatseb äh, selle töö lõpule viia oma eesistumise ajal. Äh, selle aasta juunis äh, selle grupi mandaat lõpeb ja liikmesriikide komisjoni ka kavats- ja välisteenistusega kavatseme ähm, tuua välja selle töö jätkamise ettepanekuga kõigi kõiki neid teemasid käsitletakse meie eesistumisaja ametlikel üritustel. veebruaris toimub mitteametlik kultuuriministrite kohtumine, kus käsitletakse teemat kultuur kaasava väärtusena. lisaks sellele toimub asemikultuuriministritega kohtumine ähm, koos Aasia partneritega käsitleme kultuurisuhete mm, teemat, eriti kasva-, kavatseme keskenduda kultuuripärandile ja lõpetuseks äh, korraldame konverentsi äh, märtsis Plovdivis. tegemist on meie kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa kultuuripealinnaga ja kutsuksin teid osalema äh, Äh, nendel üritustel Bulgaarias. ja veel üks oluline töövaldkond on autoriõigus. ma loodan, et see teema on teie komisjoni jaoks huvitav ja seepärast äh, lühidalt äh, räägin ka meie plaanidest seoses kahe õigusliku ettepanekuga autoriõiguse reformimise ähm, programm, vastava õigusraamistiku harmoneerimise programm me kavatseme jätkata eelnevate eesistujate tööd, kes on väga olulisi edusamme teinud selleks, et oleks võimalik nõukogus kokkuleppele jõuda. viieteistkümnendal detsembril kinnitas Koreper mandaadi läbirääkimiste alustamiseks Euroopa Parlamendiga äh, Mm, määruse ettepaneku jaoks, mis puudutab äh, autoriõigust online saadete puhul ja äh, tele- ja raadioprogrammide edastamiseks. Äh, praegu valmistame ette rahvus, institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, mis peaksid algama järgnevatel kuudel. ma, me loodame, et jõuame kokkuleppeni selles küsimuses, kuna kaasõigusloojate mandaadid ei ole, ei erine üksteisest eriti palju ja tegeleme äh, ka autoriõiguse direktiiviga erinevates äh, nõukogu töörühmades. Äh, oluliseks küsimuseks on ähm, kaasnevate õiguste küsimus ja autoriõigustega kaitstud teenust, objektide kasutamine teenuste osu-, osutajate poolt. võttes arvesse seda, kui õiguslikult keerukas see teema on ja kui poliitiliselt tundlik, Äh, see on, ei ole tõenäoliselt võimalik edasi liikuda nii kiiresti, kui algselt loodetud, alles siis, kui nõukogu ja parlament äh, kompromisstekstis kokku lepivad, on võimalik alustada läbirääkimisi, aga realistlikult saab see toimuda alles teises kvartalis. lõpetuseks äh, tahaks väljendada lootust, et meie koostöö saab olema edukas mul oleks väga hea meel, kui te osaleksite Bulgaarias toimuvatel üritustel ja varsti ootan teid ka Bulgaaria eesistumise avamisgala üritusele esimesel veebruaril Bazaaris Brüsselis. aitäh tähelepanu eest ja täna kell üks ootan teid äh, näituse avamisele mille me, mida me korraldame koos Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi kultuuriprojektide teenistusega. aitäh, härra minister Kralev, aitäh, proua minister Keševa ja nüüd äh, alustame küsimuste ja on. mul on kaks küsimust. ma, te lühidalt rääkisite sellest, kui oluline on Euroopa kultuuripärandi aasta. tahaks edasi, et oleks äh, olemas teadlikkus Euroopa kultuuripärandist ning teine asi, te rääkisite keskpikast rahastamisest ja kultuuriprogrammidest ähm, liiga vähe raha saanud ja meie eesmärk oleks, et äh, kultuuri- ja loovtööstus saaks ähm, arvab äh, kultu-, äh, Bulgaaria eesistuja sellest, Silvia Kosta, palun. Eh, selles kom-, meie komisjonis tuleb täna äh, Eh, kuulamine sellel teemal. me räägime eh, noorte strateegilisest tähtsusest, mitte ainult programmidest. me tõepoolest loodame, et eh, Bulgaaria kasutab noorsooprobleemidele Euroopa Liit on väga huvitatud spordist, on huvitatud ka sellest, mida Bulgaaria kavatseb teha spordis oleva pettusega, mis puudutab vabatahtlikku tööd. Eh, kui luua Euroopa solidaarsuskorp, siis aitäh, et kultuuriminister eh, rääkis Bulgaaria eh, prioriteetidest. homme toimub prio-, triloog ja ma arvan, et te olete sellest väga hästi teadlik, väga hästi teadlikud ning me loodame sealt õigustest on, online platvormid ning eh, loominguline sisu. oluline on nende vahel tagada õige tasakaal ning ma loodan, et Bulgaaria eesistujana eh, töötab koos volinikuga sellel aastat, te tegelete kindlasti sellega, seda ma tean, kuid oluline on meeles pidada Euroopa, mm, kui näha et Euroopa eh, lugesin eh, Spiiglist eh, Bulgaaria filosoofi Kastefi artiklit, mis, et ei ole põhjust tunda, et üks pool on parem kui teine. tõepoolest väga hea on see, kui ida ja lääs Euroopa Liidu piirides jõuab ühisele arusaamisele ning Bulgaaria saab anda äh, Eh, kaasa eh, sellele. mis puudutab Euroopa solidaarsust, siis ma nimetaksin seda Euroopa solidaarsusteenistuseks, see nimi kõlab üsna hästi. aga kui meil see uus programm on, eriti noorte inimeste jaoks siis tuleb arvestada ka eh, solidaarsust uute Euroopa Parlamendi valimiste raames ja viimane asi, see puudutab eh, autoriõiguste reformi. ma ütlen teile, mida ma tahan saavutada. ameeriklased peavad aru saama, et digitaalsed platvormid eh, on sellised, mille eest tuleb maksta maksu, me tahaksime, et nemad maksaksid maksu, meil on vaja digitaalset maksu, meil on vaja ka eh, litsenseerimiskohustust, mitte ainult, eh, mitte ainult autoriõigust, see vastab artiklile number üksteist. nii et nad on eh, sunnitud maksma, kui nad laevad üles kultuurilist sisu, mis on ka kaitstud eh, autoriõigustega digitaalsed platvormid peavad aru saama, et kui nad eh, kasutavad autoriõigusega kaitstud teoseid, siis nendel on valmis, siis nendel on vaja sõlmida litsenseerimislepingud. meil peab olema mm, ühine lähenemine nii nõukogus ja parlamendis, sest eh, nii me ainult saame eh, tagada selle, et head reeglid kehtima hakkavad. aitäh järgmised sõnasoovijad. üks minut on. suur tänu. sordisündmustega manipuleerimist, siis Makoloni konventsiooni heakskiitmine on siin kindlasti edasiminek. sellest on väga kahju. ilmselt me kaotame selle hoo konventsiooni ratifitseerimiseks eesistuja edendab ühiseid väärtusi läbi spordi ning eh, kui võtame arvesse praegust sotsiaalset olukorda Euroopas, ksenofoobia, radikalism, vihakõne, tajana eesistujana, kas te näete ette mingit võimalust Euroopa eh, korvpallimaailma eh, suur tänu! härra Nii-, vastutada väga olulise valdkonna eest, nimelt noored ning muidugi on ka Euroopa Solidaarsuskorpus väga suur osa sellest vahelt, see võiks juhtuda. ning äh, selles kontekstis, kui me räägime Euroopa Solidaarsuskorpusest, kas seda saaks ehk äh, minister Kralev, Euroopa Solidaarsuskorpusest on räägitud täna ning ma sooviksin küsida, kas Te olete sellega kursis, et noortele on ette nähtud ka üks uus programm, see on väga tähtis, aga Erasmus pluss programmi arvelt, ei, me soovime uuteks tegevusteks uusi raha, rahastusallikaid. seega sooviksin rõhutada, kui, et tegemist on väga olulise küsimusega, palun teil seda arvesse võtta, kaasata, siis saame tagada, et Erasmus pluss aitab täida noorte haridusalaseid eesmärke. eelmised eesistujad äh, tegelesin nende küsimustega, aga nõukogus ei ole suudetud suurendada finantsvahendeid, mis on nendeks eesmärkideks suun-, äh, ette nähtud. ning muidugi, kui me räägime populi-, et meie kultuuriväärtused ja kultuuripärand Euroopas on ühtsed, see on ju Euroopa kultuuri eesmärk. seega palun teil tagada, et kõik see kajastuks ka eelarves. tegemist ei ole ülisuurte summadega, aga on oluline, et rahastusallikad jõuaksid ka erinevatesse, pitakse kultuuripärandist. suur tänu mõned küsimused, mõned minutid on nüüd aega vastamiseks ning alustaksime ehk vastupidises järjestuses aseminister Keševa, palun. võimalikult lühidalt, kui saate. jah, suur tänu nende küsimuste eest. vastan kokkuvõtlikult. esiteks kultuuripärand kultuuripärandi säil väga olulised. kultuuripärandi rahastamist eh, tuleb suurendada nii Euroopa Liidu eelarvest kui ka liikmesriikide eelarvetest ja ma usun, et eh, nõukogus võetakse seda arvesse. on väga oluline, et kultuuripärandit nähtaks noortele peaks olema ette nähtud äh, suuremad äh, võimalused, paremad võimalused, nad saaksid kasutada ka digiteeritud tooteid, äh, siis tekiks ka neil tunne, et nad kuuluvad Euroopasse. mis puudutab Euroopa kultuuripära, meie programmi kohaselt esimese kolme kuu jooksul ainuüksi see tähendab, et me suurendame ka tähelepanu, mille me, mida me pöörame kultuuripärandile ja kultuuri, kultuuripealinnade programmis. tegemist on väga olulise algatusega, millest on väga palju kasu, tõstmaks kodanike seas teadlikkust meie ühisest kultuurist. väga oluline on ka meeles pidada seda, et loova Euroopa programmi vahe, programmi perioodiks saaksime äh, Eh, just eh, selleks eesmärgiks rohkem eh, vahendeid kulutada, me loodame muidugi, et meil õnnestub jätkata selle tegevusega ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. nüüd proua Trüppeli küsimus ja autoriõigused. jah, tegemist on väga olulise küsimusega Euroopa tarbijate jaoks, aga ka nende jaoks, kes äh, kultuuri loovad, eriti just äh, digitele autoriõigust reguleerivatele sätetele Euroopa Liidu tasandil ning Bulgaaria eesistuja selle nimel töötab. see on seotud ka ähm, loova sisu küsimusega ning äh, nende sä-, millega reguleeritakse sellise teabe edastamist. suur tänu, härra Kralev, palun. suur tänu, esimees. ka mina püüan vastata kokkuvõtlikult, kuna kell tiksub, kõik küsimused muidugi on väga huvitavad ning kõik probleemid, mis tõstatati, suur tänu esitatud küsimustele siinsed algatused saavad kindlasti edendada Euroopa väärtusi ja samuti arendada noori, noorte oskusi, pädevusi. see annab noortele paremad võimalused konkureerimiseks tööturul. nõukogu andis ka sellel teemal ning me sooviksime oma eesistumise ajal jõuda ühtse lähenemiseni. eks ning äh, noorte võimalusi vabatahtliku töö raames, siis kindlasti kahel käel selliseid ettevõtmisi me toetame. noortestrateegia. ka seda küsimust peame me enda eesistumise ajal tähtsaks prioriteediks. nimelt on oluline, et uus raamistik Äh, strateegiat arvesse võtaks ning me soovime ju kestlikke poliitikaid noorsoo vallas. nõukogu järeldused on noorte, noorte strateegiaga seotud äh, noorsoo vallas. nõukogu järeldused on noorte, noortestrateegiaga seotud eh, erinevaid rahastamisvajadusi. aastal kaks tuhat kaheksateist korraldame konverentsi, mida saab kasutada platvormina noorte jaoks, et ka noored saaksid oma seisukohti väljendada. ning eh, soovitused, eh, mis tulenevad sellest platvormist, jõuavad vist esitas selle küsimuse kokkuleppemängudega seoses, siis eh, muidugi on tegemist rahvusvaheliselt tähtsa küsimusega, see on rahvusvaheline probleem ning see mõjutab mitmeid erinevaid riike. me kutsuda Euroopa Liidu liikmesriikide esindajaid eh, osalema nendel üritustel, aga samuti ka spordiorganisatsioone mis selle teemaga tegelevad, aga on, oleme kutsunud ka Interpoli ning teised äh, agentuurid, kes selle tööga tegelevad. meil on kavas ka ekspertrühma kohtumine Varnas ning seal arutatakse rahvusvahelise koostöö küsimusi kokkuleppemängude vältimiseks, äh, nagu ütlesin, Varnas see üritus toimub vaatame, millised on rahvusvahelised arengud selles küsimuses, eriti mis puudutab äh, kokkuleppemänge jalgpallis. nõukogus oleme jõudnud kokkuleppele juba tegelikult aastast äh, kaks tuhat neliteist on sellega tegeldud ning Bulgaaria eesistuja vaatab uusi ettepanekuid oma eesistumise ajal läbi, kuidas nõukogu saaks käsitleda, edasi töötada nende ettepanekutega ja see on just kokkuleppemängude ennetamise aspektist oluline. FIBAga oleme kohtunud, oleme seda küsimust arutanud. ära teha tööd on palju Bulgaaria eesistujal ei ole kahjuks lihtsat lahendust välja pakkuda seda, kuidas läbi spordi are-, edendada Euroopa väärtusi. tõepoolest, Bulgaaria eesistuja populismi, rassismi, ksenofoobia vastu, seega nõukogu otsused sel teemal kindlasti tulevad, me igaks aega ei ole, aga suur tänu tähelepanu eest! jah, õige on see, et aega on alati vähe kuna meie komisjonis on vaja katta väga erinevaid teemasid, seepärast on meil alati veidi liiga vähe aega, aga igal juhul panustan äh, heale ja konstruktiivsele koostööle, mida meie komisjon siis Bulgaaria eesistujaga tegema hakkab. ma loodan väga, et äh, Bulgaaria eesistuja toetab äh, kõiki neid küsimusi, mis puudutavad mitmeaastast finantsraamistikku ja tulevaste programmide kujundamist, muuhulgas ka äh, Euroopa sotsiaal, solidaarsuskorpust, et äh, meil tõesti õnnestub teha suur edusamm, et äh, oleks võimalik suurendada investeeringuid noortesse, et oleks tagatud ühtekuuluvus Euroopa Liidus seal hästi hakkama ja loodame, et meil on hea koostöö ja loodame teie toetusele. aitäh, et olite meie juures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 Wir sind noch nicht am Ende unserer Sitzung. me ei ole veel jõudnud äh, oma koosoleku lõpuni ja seetõttu palun, et kõik, kõik, kes nüüd soovivad lahkuda, palun tehke seda kiiresti ja ja jõuame tänase äh, ennelõuna viimase päevakorrapunktini tegemist on siis projektidega, mille eesmärk on suurendada sõltumatute uudiste osakaalu Euroopa Liidu küsimustes. ja tervitan. okei, okei. Very good. So, unsere Gäste. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. So. Ja. Thank you. Danke. So, dann fange ich noch mal von. Alustan äh, kohe uuesti. et tegemist on siis sellega, et äh, meile tutvustatakse täna kahte projekti mille eesmärgiks peaks olema edendada sõltumatute uudiste tootmist Euroopa Liidu äh, teemal no.. Hello. Hello. Hello. Hello. So. Ja. Thank you, danke. So, dann fange ich nochmal von. alustan äh, kohe uuesti. et tegemist on siis sellega, et äh, meile tutvustatakse täna kahte projekti, mille eesmärgiks peaks olema edendada sõltumatute uudiste tootmist Euroopa Liidu äh, teemade kohta me teame, et äh, arvamusvabadus ja meediapluralism on väga olulised alud, inimeste õigus äh, mitmekesisele ja eelkõige usaldusväärsele teabele oleks tagatud. Äh, inimestel on vaja anda selleks vahendid, millega me peame kõik tegelema ja ainult ühiselt saame me nendega hakkama, poliitika, kodanikuühiskond, aga loomulikult ka Eh, European Data Newshub Euroopa äh,, Saksa pressiagentuurist ja Katrin Fedlestrak ja Vox Europe'i esindajad tervitan samuti. kõigepealt tahaks Martin Dawsonile anda sõna lühikeseks sissejuhatuseks. kõigepealt ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, et oli võimalik need kahte projekti näitab eh, Eurobaromeetri uuring, et eh, Euroopa kodanikud ei tea piisavalt, mis Euroopa Liidus toimub. informatsiooni eh, Euroopa Liidu asjadest puudutab. nii et meil on vaja inimesi informeerida uutele projektidele, mis finantseerib just nimelt online meediat, järjest rohkem pöördub. tuses öeldi, on oluline, et inimesed teaksid fakte, et võidelda libauudistega. kommenteerumist eh, professionaalses töös ning eh, meie kolleegid siin pressiagentuuridest, eh, kellega ta täna hommikul koht- oma ressursse ühendada ning teha koostööd seega siis täna räägime me siin European Data New ülevaate sellest, mis toimub terves Euroopas. ja loomulikult eh, kogu selle asja mõte on see, et info, teave jõuab kodanikeni. Eh, teave Euroopa eh, Liidu asjadest, nii et, et see oleks nagu sissejuhatus. pressiagentuurist. <laughs> tere päevast! mina räägin teile siis Euroopa mm, Data Networkist. jooksul me oleme löönud eh, veeb-, veebilehe, kus siis on uudised, eh, mis puudutavad Euroopa Liidu, selle ka videograafika. me räägime kõige olulisematel Euroopa Liidu teemadel veebilehel ja niimoodi jõuab see otse meediasse. materjal on selline, et seda, niimoodi me aitame eh, klientidel aru saada keerulistest faktidest. meil on tohutu hulk andmeid ja me mingisuguse mm, teemakäsitluse kõige olulisemad punktid ja see on ka meie veebilehel olemas. Eh, videograafika on üks asi, mida me kasutame. see on just väga sotsiaal eh, eh, so ja kui, mida rohkem kasutatakse uurivat ajakirjandust, seda suurem on materjali väärtus selles vormis näiteks tagasisidet oleme me saanud Brexiti ja migratsiooni kohta. me kasutame ära lisaks ka Twitteri võrgustiku, lisaks oma võrgustikule. ja see muudab eh, Euroopa Liidu uudised arusaadavamaks meie kodanikele. me arvame ka, kuudel oleme me eh, pidanud sellel teemal läbirääkimisi erinevate agentuuridega. me saadame välja ning me tahame jätkata seda väga eh, viljakat koostööd, mis meil on. okei, then Chiara. siiski mitte, Chiara Sikle, palun. <clears throat> Thank you for having us here, I am, I am glad to introduce you suur tänu, et mind kutsusite, mina tutvustan teile täna Euroopa andmete ja ajakirjanduse võrgustiku European Data Journalism Network, tegemist on äh, mitmekeelse koostööplatvormiga, äh, mis annab ülevaate Euroopa asjadest, kuusteist äh, uudisteagentuuri ja meediaplatvormi on selle tööga ühendatud online äh, läksime eelmise aasta novembris ning pakume teenuseid ja vahendeid äh, ajakirjanikele, oleme liikmed koostavad ning samuti äh, uudistevood kinnitatud allikatest meie platvormile jõuavad. nagu öeldud, võimaldame ajakirjanikele, me ei keskendu ühele koostöövormile näiteks me juba teame, eh, kuidas tehakse koostööd näiteks Panama dokumentide küsimustes, vaid me edendame stabiilset koostööd just uudisteagentuuride, erinevate uudisteagentuuride vahel. seetõttu me, meie uudised hõlmavad mitmeid formaate, andmete visualiseerimine, videod, eh, samuti pikaajalisemad uuriva ajakirjanduse alased koostööprojektid on meil, see on oluline, et keerukatest äh, nähtustest aru saada ning me selle püüame hõlbustada ligipääsu huvitavatele andmekogudele, mis võivad ajakirjanikele huvi pakkuda selleks, et neid kasutada Euroopa asjadest ülevaate andmest ja heade praktikate arendamisest üle kogu Euroopa. nagu ka varem ütlesin, soovime anda ülevaate keskendu vähem Euroopa Liidu poliitikatele, vaid uurime äh, Äh, erinevaid küsimusi läbi Euroopa Prisma näiteks oleme te- ja tema ja, ja kuidas tema töö Euroopa poliitikaid mõjutab. soovime seni toodetud sisust. praegu keskendume me nendele andmevoogudele, mis on üsna lihtsad ja arusaadavad ja see on meie teadlik valik, arvesse tõlget ja uuesti avaldamist edasi, järgmine slaid, tööriistad ja vahendid, me soovime anda hästi, äh, üks on näiteks statistika monitor, stats monitor, äh, mis samuti tehisinte-, tehi-, äh, tehisintellektil ning analüüsi nädalal lisasime hispaaniakeelse versiooni veebilehest ning uut, järgnevatel kuudel lisame ka täiendavaid keeli äh, ning kui ligitõmbamisel pakume neid äh, tööriistu ja teenuseid, mida võrgustik pakub ka suurtel äh, üritustel, millest mõned on siin loetletud, küsimustele. meie eesmärgiks on pakkuda äh, Äh, lugejale rohkem Euroopa uudiseid ja tõendis, edendada tõenditepõhist arutelu Euroopa asjade üle, anda paremat võimekust ajakirjanikule, edendada nende oskusi selleks, et äh, saaks ka Euroopa teem-. raadiosaadete edastamise vahendeid on vähendatud alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast. ja küsimus komisjonile, kirjanike võrgustiku, mul on küsimus, et paal-, suur osa Euroopat puudutavast käsitlusest ähm, vaat erinevad partnerid, et kas äh, see viib meid sihile, kui me soovime jutustada Euroopa lugusid, mitte Euroopa lugu liikmesriigi vaatevinklist. aitäh, Silvia, palun. E parlamendi roll, oluline, et parlament uut. mulle tundub, et põhimõtteline on see, et ajakirjanikke ei toetata. järelmeetmeid, kuidas liikmesriigid sellesse kõigesse suhtuvad suuremat interaktsiooni, et on vaja suuremat äh, infovahetust. või oleks vaja niisugust rohkem kodifitseeritud lähenemist? kas press kasutab neid uusi allikaid? kui me räägime ajakirjanike assotsiatsioonidest erinevates riikides, kas te olete nendega eh, olnud eh, suhetes, sest tegelikult need organisatsioonid võivad eh, täpselt samamoodi kaasa aidata just koolituse vallas mis puudutab uusi lähenemisi, siis eile koordinaatorite koosolekul me rääkisime eh, vaja, eh, me rääkisime Deutsche Welle esindajatega ja see oli väga huvitav, sellepärast et eh, nemad rääkisid just võltsuudistest. mina rääkisin Google'i esindajatega ja ka Facebooki Euroopa saadikutega ja me rääkisime Eh, algoritmidest ning eh, tarkvaralahendustest. Nemad ütlesid, et eh, Facebook ei ole ainult tehniline lahendus, kui vaja, siis tehnilist külgi, külge võib laiendada, aga tegelikult on vaja otsustada, mis asi on võltsuudised ja mis mitte. kas teie tegelete selle probleemiga, kas te tegelete eh, just eh, inimese mm, vastutusega, eh, samal ajal kui te tegelete ka tarkvara probleemiga? teine küsimus rääkisin sellega Frederic Leclerc'iga, kes on siis eh, mm, peatoimetaja, tema ütles, et just nimelt eh, vabaühendused peaksid eh, võitlema mm, võltsuudistega ja kas peaks olema mingi digitaalne platvorm nende aitamiseks ja kuidas seda Eh, kuidas seda eh, rahastada ja kuidas te võitlete digitaalse Ameerika monopolismiga ning siis eh, kvaliteetse ajakirjanduse tulevik Euroopas on absoluutselt hädavajalik, et meil oleksid usaldavad infoallikad, et seda ei kasutataks ära näiteks ütleme kurjategijate poolt ja sellepärast ma tahaksin teada, kuidas eh, teie eh, defineerite ja eristate erinevaid võimalusi. suur tänu. aitäh nende eh, ettekannete eest, sellepärast et need projektid on väga huvitavad ning nende finantseerimine mm, toimub eelarvest, me tervitame niisuguseid initsiatiive. kuna see eelarverida eh, näeb ette mm, Euroopa avaliku sfääri, eh, eh, sfääri arendamist, siis see puudutab ka kultuurilist sisu. näiteks ütleme Euroopa televisiooni subtiitrite rahastamist, sellepärast et ähm, äh, dubleerimine eh, tähendab eh, eh, väga hästi mõjub subtiitrite lisamine. see võimaldab paremat juurdepääsu kultuurile ja sellepärast on minu ettepanek, et jätkutegevustesse hõlmata ka subtiitrid just ja teha seda kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvest. see oleks väga suureks abiks Euroopa avalikkusele. aitäh, meil on põhimõtteliselt vaja sõltumatut tõepärast teavet ja minu arvamus on, et see on ka üks osa võitlusest libauudiste vastu, et kui äh, ajakirjanikud äh, annavad kodanikele usutavat äh, teavet, äh, tõepärast teavet, siis on kodanikud ka võimelised eristama libauudiseid tegelikest uudistest. tegelikud uudised on üks osa libauudiste vastasest võitlusest ja mul on tegelikult samasugune küsimus nagu Silvia Kostal. kas teil on tagasiside selle kohta, et kuidas teie teavet kasutatakse äh, milline on kasutajate geograafiline jaotus, kas kõigis riikides kasutatakse seda teavet või on mingisuguseid saarekesi, kus seda veel ei kasutata ja mind huvitaks konkreetselt minu koduriik, Tšehhi Vabariik, kas Tšehhi Vabariik tehakse, äh, et kas tegemist on libauudistega või äh, tegeliku äh, ajakirjandusega, see on väga huvitav, nii et kas äh, see rahasumma on piisav või on ka teisi rahastamisallikaid? see oli teine küsimus ja kolmas küsimus. laiemale avalikkusele, mitte ainult äh, ajakirjanike elu kergendamisele, vaid ka laiemale avalikkusele, aga see ajakirjanike võrgustik äh, minu mulje kohaselt on suunatud eelkõige ajakirjanikele, et nemad paremini võrgustuks, leiaks lihtsamalt teavet, et kas te palun selgitaksite ka seda aspekti, meil on kahjuks ainult kaheksa minutit aega, nii et palun jagage see aeg kuidagi omavahel ära ja üritage kõigile võim-, küsimustele siin kuidagi vastata. ma alustaks äh, meie võrgustiku esindajatega ja lõpetuseks annaks, äh, soovib? väga huvitav on teada saada, mida teid tegelikult huvitab nende võrgustike puhul. soovib? väga huvitav on teada saada, mida teid tegelikult huvitab nende võrgustike puhul. E, meil on e, rahvusvaheline e, teaduste agentuur, meil on ajakirjanikud töötavad eh, igapäevaselt eh, kõikidel teemadel ja nüüd on nendel võimalik teha ülevaade erinevatest ehm, arvamustest terves Euroopas, sest eh, enne oli tegemist ainult ütleme Poolaga Äh, Poola arvamusega oli büroo näiteks äh, Saksamaal, me teadsime, mida arvatakse äh, Berliinis, aga nüüd on võimalik leida terve Euroopa arusaam erinevatest reformidest või näiteks raskustest, kuidas maksutasemed üksteisele lähendada terves Euroopas. Eh, on näiteks eh, ülevaated sellest, kuivõrd raske on meediagigante või Amazoni eh, maksustada ja need ülevaated aitavad inimestel aru saada nendest probleemidest ning kui me maksustada ja need ülevaated aitavad inimestel äh, Äh, aru saada nendest probleemidest ning kui me ja varem, varem me niimoodi ei lähenenud teemadele. me teeme koostööd TPA-ga. aitäh, räägin prantsuse keeles, kasutan ära seda harva võimalust, et Brüsselis seda teha selleks, et vastata proua Verhaieni küsimusele, mis puudutab elemendi teiste liikidega, riikidega, et see andmeajakirjandus võimaldab seda väga lihtsalt teha ja me pöörame tähelepanu sellele, et isegi kui artikli on tootnud mõni meie partner, kellel on mingi riiklik me pöörame tähelepanu sellele, et isegi kui artikli on tootnud mõni meie partner, kellel on mingi riiklik